Dear colleagues, please be seated. kallid kolleegid, võtke palun kõik istet ja siis saaksime alustada uh,. So colleagues um,, we adopt the agenda. võtaksime vastu päevakorra, kui kellelgi mingeid vastuväiteid ei ole. päevakord on siis heaks kiidetud, kõigepealt uh, esimeste teadaanded ja ongi ainult üks teadaanne. me avame kolme lõppvooru jõudnud kandidaadi kuulamise Euroopa peaprokuröri kohale ja vastavalt artikli neliteist kaks tuhat seitseteist üheksasada kolmkümmend neli äh, me peame üheselt äh, valima Euroopa prokuröri seitsmeaastaseks äh, ametiajaks põhinevalt äh, nimekirjal, mille on koostanud äh, paneel, mis on moodustatud sama artikli kohaselt äh, konkursi korras esitatud kandidaatide põhjal. lõppvoorus on siis meil kolm kandidaati ja kolleegid, kes te saali sisenete, palun tehke seda vaikselt Äh, me oleme esitanud ka ettevalmistava küsimustiku kolmele lõppvooru jõudnud kandidaadile. Nad on kirjalikult küsimustikule vastanud, vastused on saadetud laiali liikmetele kõikides keeltes ja enne, kui me loosime välja esimese kandidaadi nime, annaksin sõna proua Krõslele äh, omapoolseks äh,, tervitaksin teda ja Eh, eelarve kontrolli komisjon samuti osaleb sellel kuulamisel. kuulamine toimub president Tajani poolt eh, kahekümne esimese veebruari kuupäevaga paika pandud korralduses ette nähtud korral ja nüüd eh, proua Kressle, annaksingi sõna teile sissejuhatuseks. suur aitäh, tahaksin ka omalt poolt tänada. meil on hea meel, et see kuulamine on võimalik ühiselt korraldada ja eh, Euroopa eh, prokuröri eh, pädevuses on seista Euroopa Liidu finantshuvide eest. meil on nüüd justkui jõulud ja lihavõtted üheskoos. meil on hea meel, et me saame täna selle inimese välja valida ja ma võin omalt poolt teha vaid ühte, ükskõik, kes Euroopa peaprokuröriks saab, ma soovin juba ette talle edu, meil on tarvis äh, sellist asutust, äh, sellist äh, inimest ja soovin, et ta suudab oma ülesandeid edukalt tulevikus täita, aitäh! Thank you very much, Ms Kressle. suur tänu, proua Kressle! jätkaksin nüüd ähm, meie istungiga ja nüüd loosi teel valime esimese kandidaadi siit ümbrikust. siin ümbrikus on kolme kandidaadi nimed, kõik on praegu väga põnevil. nii et ma panen oma käe siia ümbrikku ja tõmban välja esimese kandidaadi nime. There are three names of three candidates siin sees on kolme kandidaadi nimed. okei okay. um,, thank you for that point of order uh,, Mrs McAvee, that was very helpful okay.. Äh, kahjuks tõlkidel ei olnud seda kuulda uh,. olen välja tõmmanud esimese kandidaadi nime, Andres Ritter. kallid kolleegid uh,, selgitaksin teile, kandidaadid istuvad selle poodiumi lõpus. tavaliselt uh, on meil poodium siin ees ja anname igale kandidaadile täpselt ühepalju aega enda tutvustamiseks. härra Ritter, palun tulge siia ette. anname talle paar minutit nüüd aega. okei okay,, so colleagues um.... kallid kolleegid olles nüüd selle esimese nime loosidel valinud, edasi läheme tähestikuliselt, nii et siis nüüd Ritter, siis Bonnard, siis Küvesi. nii et esimesed tõmbasime loosiga ülejäänud tähestikulises järjekorras. And there is nothing else for me to do so...? minu poolt äh, ei ole hetkel rohkem midagi. So colleagues, while the candidate is kolleegid, sel ajal, kui kandidaat sisse tuleb, võib-olla natukene infot selle kohta, kuidas me selle kuulamise korraldame. kandidaadil palutakse teha suuliselt maksimaalselt seitsme minuti pikkune sissejuhatus, pärast sissejuhatust küsimuste-vastuste voor, kuuskümmend kolm minutit, neliteist küsimust esitatakse libe äh, liikmete poolt kaks kolmandikku ajast, seitse äh, konti liikmete poolt üks kolmandik ajast ja üks minut iga küsimuse jaoks, kaks minutit vastamiseks ja paluksin silmas pidada, et proua Kressla ja mina äh, väga rangelt äh, järgime äh, ajast kinnipidamist. Teid katkestatakse, kui te üle aja lähete, sest vastasel juhul teistel ei jää aega oma küsimuse esitamiseks. kas teil on mingi protseduuriline küsimus? ei soovita sõnavõtjate nimekirja saada tõlge on ka olemas, te võite kasutada omaenda keelt ja palun pidage sõnavõtmisel silmas, et teid tõlgitakse, ärge liiga kiiresti seega rääkige. ja nüüd ootamegi esimest kandidaati. So the candidates are coming from a waiting kandidaadid äh, tulevad äh, ootesaalist, neil kulub üks-kaks minutit sealt siia jõudmiseks, nii et palun kannatlikkust paar minutit ja kandidaat jõuab kohe siia. okay,. Um... kolleegid. esimene kandidaat on meil siis härra Ritter, kes võtab siin koha sisse ja palun kolleegid ka, võtke kõik istet ja palun austust meie kandidaadi suhtes, palun minge oma kohtadele, esimene kandidaat saab siis alustada oma sissejuhatava kõnega, et need kolleegid, kes veel seisavad, palun püüdke istet võtta. nii et äh, esimene kandidaat, härra Ritter, saab seitse minutit oma ettekande pidamiseks ja härra Ritter, palun äh, jälgige aega, kui aeg on läbi, siis te peate lõpetama ja kui esitatakse küsimusi, siis äh, küsimuse esitajal on aega üks minut ja teil vastuseks kaks minutit ja me jälgime aega rangelt kõikide kandidaatide puhul. nii et kui te olete valmis ja kõik teised on valmis, siis äh, palun nüüd teie seitsmeminutiline ettekanne. suur tänu, härra esimees, esimees äh, proua esinaine. lugupeetud liikmed, kuigi tundub olevat see ilmselge, siis peamine küsimus on selles, miks meil on tarvis Euroopa prokuratuuri. ehk teisisõnu ähm,, mis olukorras me oleme ilma Euroopa prokuratuurita ja kuhu me jõuame koos Euroopa prokuratuuriga. pettus ja korruptsioon seoses Euroopa Liidu eelarvega ja Euroopa Liidu rahaliste vahenditega on kahjustavad, aga me kõik teame, et on olemas ka laiem mõõde. pettus ja korruptsioon nõrgendavad ka Euroopa Liidu äh, usaldusväärsust maksumaksjate silmis. seega äh, on väga oluline jõuliselt kaitsta Euroopa Liidu rahalisi huve. ja äh, kolm pealist põhjust võib välja tuua, miks Äh, kriminaalsüüdistuste esitamine Euroopa Liidu rahalisi huvi puudutavates kuritegudes ei ole olnud seni võimalik. Äh, see kõik on seotud asjaoluga, et süüdistuse esitamisele järgneb tavaliselt äh, siseriiklik lähenemisviis. kõigepealt kriminaalpoliitika seoses nende kuritegudega on olnud killustatud ja vaatamata meie püüetele ei ole siseriiklik lähenemine Euroopa Liidu üles äh, probleemi suhtes äh, tõhus ja seetõttu on väga oluline, äh, et Euroopa Liit formuleeriks ja rakendaks omaenda kriminaalõiguslikku poliitikat Euroopa Liidu perspektiivist lähtudes ja loomulikult seda on võimalik saavutada üksnes, kui meil on olemas täielikult sõltumatu organ selle jaoks. teiseks, siseriiklik kes õigussüsteemides ei ole alati väga usinalt uuritud ja süüdistusi esitatud piiriüleste äh, kuritegude puhul, on piirdutud vaid siseriiklike aspektidega ja seetõttu on tarvis samuti ühtset riikideülest organisatsiooni, äh, mis oleks võimeline kokku panema suurema pildi ja läbi viima laiaulatuslikku uurimist. ja kolmandaks äh,, miks Euroopa Liidu finantshuvide vastaste kuritegude uurimine ei ole olnud tõhus, on ka ressursside puudus siseriiklikul tasandil. Äh, keerukate valgega kuritegude uurimine alati nõuab suuri ressursse ja seetõttu on samuti äärmiselt oluline kasutada olemasolevaid ressursse tõhusalt, ühendada suutlikkusi ja jõupingutusi, luua sünergiat ja seada sisse hea koostöö kõikide huvipooltega. Euroopa Liidu tasandil nendeks huvipoolteks on loomulikult Olav, Eurojust ja Europol, sünergia nende Euroopa Liidu organite vahel ähm, äh, on võimalik saavutada töökokkulepetega, äh, mis, need kokkulepped määraks, läksid praktikas, kes teeb mida ja millal ja see muidugi ei vähenda seda olulist rolli, mida Europol ja Eurojust mängivad, lähtudes oma pädevusalast. mis puudutab äh, ressursside tõhusat kasutamist, millest ma rääkisin, ma arvan, et on ülimalt oluline, et suhe äh, Euroopa prokuratuuril kõikide nende Euroopa Liidu organitega ei tohiks olla kattuv aga samas ei tohiks jätta ka ühtegi lünka nende kuritegude uurimisse. vaatamata äh, rahvusvahelisele riikideülesele olemusele äh, sõltub Euroopa prokuratuur koostööst osalevate liikmesriikide vahel. eriti, mis puudutab info edastamist, peaks toimuma kiire ja usaldusväärne teabevahetus, sest sellest sõltub äh, Euroopa prokuratuuri töö tõhusus mis puudutab mitteosalevaid liikmesriike, siis ma arvan, eh, olen veendunud, et on võimalik igal juhtumil siiski teha head koostööd ja määrusega ette nähtud kord võimaldab sellist koostööd, aga minu arvates eh, oleks hea, kui oleks võimalik vastu võtta õigusaktide kogum, mis eh, looks selge õigusliku aluse ja õigusselguse koostööks nende mitteosalevate riikidega. loomulikult Euroopa prokuratuuri otsuste tegemise protsess on keeruline. peaprokuröril koos kolleegiumiga on ülesanne äh, teha otsuseid nii kiiresti kui võimalik. Äh, äh, sisereeglid peavad olema selged ja samas praktilised ja Euroopa peaprokurör peaks olema just motivaator ja heade töötavade edendaja. mis puudutab konkreetsemaid juhtumeid, siis tähtis on vastastikune ja reaalajas toimuv teabevahetus Euroopa prokuröri ja alalise koja vahel. ja see kehtib eh, veelgi enam juhul, kui eh, mingis asjas teevad äh, koostööd äh, mitu Euroopa prokuröri. aga ma leian, et äh, Euroopa prokuratuuri loomine on suur samm edasi ja lisaks sellele Euroopa prokuratuur on peamine element, aga mitte ainus element täiesti uuel õiguslikul maastikul, mis puudutab Euroopa Liidu finantshuvide vastaseid kuritegusid Äh, Euroopa äh, prokuratuuri töö edukusest sõltub see, kui usaldusväärseks maksumaksja seda tulevikus peab. ja ma äh, leian, et Euroopa prokuratuuri aruandekohustus ka parlamendi suhtes ei piira tema sõltumatust, vaid pigem on sõltumatuse garantii ja tahaksin kokkuvõttes öelda, et minu arvates prokurörid peavad alati kaitsma õigust. Nende usaldusväärsus äh, tuleneb sellest, kui hästi nad peavad kinni õigusriigi põhimõtetest. Äh, hea ja tõhus äh, süüdistuste esitamine on seotud ka sellega, et tuleb kinni pidada menetluslikest garantiidest ja üksikisikute õigusest, mis on sätestatud nii Euroopa Liidu õiguses kui ka siseriiklikult. aitäh Te olete esimene kandidaat, ma ei tahtnud teid katkestada. saalis ka väga paljud sagisid ringi ja ma vabandan äh, selle pärast. Äh, ja kolleegid, paluksin teil tõesti minimaalselt ringi, ringi liikuda saalis ja ainult siis, kui tõesti väga tarvis. Äh, see on samaaegselt ka tööintervjuu, mitte lihtsalt ettekande pidamine. ja läheksimegi nüüd kohe küsimuste juurde härra Metsala Rahvapartei poolt üheminutiline küsimus. aitäh selle ettekande eest, kas te võiksite rääkida natuke täpsemalt oma kogemusest seoses kõrgetasemeliste juhtumitega, mis on ka avalikkuse ja ajakirjanduse tähelepanu all, sest Euroopa prokuratuur eh, peab tegelema väga suurte asjadega, mis on ka poliitiliselt tundlikud, me oleme näinud, juhtumeid, kus äh, liikmesriikide asutused ei ole olnud nõus astuma samme või süüdistusi esitama. Äh, kuidas te tegeleksite mitte koostööaltide liikmesriikidega? ja kas võite äh, anda ka mõne näite meetodite kohta, mida kuritegelikud organisatsioonid kasutavad pettuste toimepanemiseks Euroopa Liidu eelarve suhtes ja kuidas te kavatsete täpsemalt võidelda sellega? härra Ritter, kaks minutit vastamiseks ma arvan, et äh, see on ka üks olulisemaid äh, küsimusi, mille te tõstatasite. ja nagu ma ütlesin, äh, prokuröri ülesanne on rangelt seotud legaliteedi ja õiguslikkuse põhimõttega. kui on toimunud seadusevastane tegevus, siis prokurör peab sekkuma millist toetust ta saab, see sõltub ka konkreetsest struktuurist, mis on paigas. Euroopa prokuratuur äh, peaks olema sõltumatu ja äh, ta on Euroopa ametnik ja ma arvan, et äh, see võimaldab ka avalikus diskursuses selgeks teha, et antud juhul tuleb mingi konkreetse kuriteo uurimisega tegeleda. Euroopa, kui liikmesriik äh, osutab vastuseisu, siis me peame vaatama, mida praktikas on võimalik sel juhul teha, aga ma loodan, et ka parlament äh, on selles rollis toetav. see sõltub äh, siiski ka sellest pädevusest, mis prokuröril tegelikult on. ja ma võin öelda, et äh, äh, ka meil on juhtumeid, kus prokuröre avalikkuses kritiseeritakse ja me mm, peame näitama, milline kasu on meist Euroopa maksumaksjale Äh, ja ka poliitikud äh, jälgivad hoolikalt äh, meie tööd. me peame olema tundlikud ja teadlikud sellest survest, mis meie ümber on. aitäh, see aeg on nüüd läbi. teine küsimus Rosipo sotsiaaldemokraatide poolt. suur tänu, härra Ritter, kas te võiksite selgitada, kuidas kavatsete täita kõiki nõudeid mida eeldab peaprokuröri koht Euroopa prokuratuuris, nagu on kirjas artiklis neliteist määruses ja iseäranis, et sõltumatus on vaieldamatu, et teil on piisav kvalifikatsioon olla, olemaks nimetatud sellele kõrgemale kohale ja et liikmesriigid teid austavad ja kas te võiksite ka öelda, mis ajast te nendele nõuetele vastate? kaks minutit vastuseks, härra Ritter. Also die Antwort ist auf dem deutschen System vielleicht ein bisschen äh, äh, võib-olla Saksa süsteemi välistada on natuke raske seda mõista. meil on äh, sõltumatuse presumptsioon põhimõtteliselt olemas, kui me asume oma ametikohale. prokurör peab olema objektiivne, ta peab olema sõltumatu ja ei ole mingit äh, konkreetset kontrolli, kontrolli selle üle, äh, kas ta täidab oma iseseisvuse kohustust. Äh, ja mis puudutab muid eeldusi, millele ta peab vastama, ta peab olema kvalifitseeritud, Saksamaal saavutame me selle, et äh, tuleb läbi teha mitu nii-öelda katseperioodi, prooviperioodi, tõestama ennast, äh, tal peab olema ka juhtimiskogemus äh, ja oma karjääri jooksul olen ma need tingimused täitnud ja võin ka öelda, et minu jaoks on sõltumatus üks äärmiselt oluline aspekt Äh, ma olen ka Rahvusvahelise Kohtunike Ühenduse liige ja olen tegelenud samuti nende teemadega seal ja öö, äh, olen olnud aktiivselt tegutsev ka kriminaalmenetluse ja kriminaalõiguse äh, komitees ja samuti Saksamaa kohtunike ühenduses ja ka seal olen vastanud vastavatele küsimustele. suur tänu ja et see nimel üheks minutiks Helga Stevens. vabandan, teda ei olegi kohal. ja Alde nimel proua Kuismanova. aitäh, esimees. härra Ritter, mul on teile küsimus seoses teie kirjalike vastustega. küsimuse esimene osa puudutab tulevasi suhteid Euroopa prokuratuuri liikmesriikide ja mitteosalevate riikide vahel. milline on teie ettepanek, kuidas ära kasutada Eurojusti potentsiaali äh, prokuratuuris? see loodi just selleks, et mitteosalevad riigid ei takistaks Euroopa prokuratuuri tööd ja neid julgustada pigem liituma Euroopa prokuratuuriga. küsimuse teine osa puudutab Euroopa prokuratuuri tööd. üks meie peamistest muredest määruse koostamisel oli see, et tegemist ei saa olla, ei ole päris Euroopa prokuratuuriga, et liikmesriikide huvid domineerivad seega, milliseid meetmeid kavatsete võtta selleks, et tagada sõltumatu ja tõeliselt Euroopa prokuratuuri loomist? tahaks muideks ära mitte. vastuseks teie esimesele küsimusele, mis puudutab suhteid mitteosalevate liikmesriikide ja Eurojustiga, siis äh, ka praegu on nii, et Eurojusti roll on äärmiselt oluline Äh, Eurojust äh, jääb ka edasi pädevaks nendes küsimustes, milles ei ole pädevust Euroopa prokuratuuril. ja võimalus, äh, mis on ette nähtud Eurojusti määruse kohaselt ja Euroopa prokuratuuri määruse kohaselt äh,, Äh, Eurojust osaleb ka ühistes uurimismeeskondades ja eesmärk on täielikult tagada Euroopa Liidu finantshuvide kaitse, nii et on äh, eesmärk see, et äh, meil ei oleks killustatud kaitse, nii et Eurojust saab teha koostööd ka Euroopa prokuratuuriga, me saame vastastikku panustada üksteise pädevusaladesse mis puudutab sõltumatust, siis äh, loomulikult see on oluline ülesanne. ja kindlasti saab toimuma palju läbirääkimisi Euroopa prokuratuuri ja liikmesriikide vahel äh, ja üheks võimaluseks on välja vahetada ka Euroopa delegaatprokuröre vajaduse korral ja kõik prokurörid peavad vastama sõltumatuse tingimusele ja järgima kõiki kriteeriume, mis määruses kirjas on. roheliste nimel üheks minutiks Eva Jolie. suur tänu, härra esimees. härra Ritter, tahaksin küsida järgmist. Euroopa prokuratuuri struktuuris on kojad kus on riiklikud prokurörid, kes tegelevad uurimisega, mis puudutavad liikmesriike ja kus uurimine on antud delegeeritud prokuröri ülesandeks. kuidas te kavatsete käituda olukorras, kus delegeeritud prokurör ei tegutse? kuidas te sellest tupikseisust välja tulete? Äh, äh, minu koduriigis näiteks paraku on meil selline traditsioon, kus Äh, prokurörid on väga sageli võimule lähedal asetsevad, asetsevad, nii et tegemist ei ole teoreetilise juhtumisega. suur tänu selle küsimuse eest, ma olen ka iseendale esitanud äh, selle küsimuse. Ähm, millised valikud mul saavad olema Euroopa peaprokurörina, kui äh, delegaatprokurör mingil põhjusel ei äh, täida oma ülesandeid mandaadi kohaselt. ja muidugi peame eeldama, et äh, see inimene sobib Euroopa prokuratuuri süsteemi ja määruses on ka võimalus et äh, riigid võivad ise teatud juhtudel uurimise üle võtta. loomulikult see oleks lisakoormus süsteemile ja ma arvan ikkagi, et parimaks relvaks ongi surve avaldamine. Ehm, surve, mida saab avaldada Euroopa peaprokurör liikmesriikidele ma pean muidugi ausalt ütlema, et ega ma ka ise täpselt praegu ette ei tea, Äh, kuidas sellist äh, olukorda lahendada ja kas seda peaks reguleerima teisiti. ma arvan, et kõige olulisem on, et jõuda kokkuleppele äh, liikmesriigiga, näiteks et vahetada välja vastav prokurör, aga oluline on see, et uurimine saaks ikkagi läbi viidud Radev for the EPP. suur tänu Rahvapartei nimel, Emil Radev. lugupeetud härra Ritter. Teie karjäär on olnud muljetavaldav. Teie eluloo kirjeldus näitab, et teil on põhjalik kogemus rahvusvahelisel ja siseriiklikul tasandil ja ilmselt on teil olnud ka paljusid kõrge juht, kõrgetasemelisi ja ka tundlikke juhtumeid, mis puudutavad Euroopa Liidu vahendite suhtes toime pandud pettusi. see saab olema osa teie igapäevasest tööst Euroopa prokurörina. ja läbi teie äh, tegeldakse edusammudega kõigi selliste juhtumite puhul. kas te võiksite tuua näite juhtumist, mis puudutab pettusi, mis on seotud Euroopa Liidu vahenditega, mille kallal olete töötanud? ja täpsemalt, kuidas saite hakkama meedia tähelepanu ja avalikkuse ootustega ja lisaks, kuidas näete edasisi arenguid ja toimimist, mis puudutab Euroopa prokuratuuri, aitäh. <clears throat> kui tohiks, ma alustaksin küsimuse teisest osast. nagu ma juba ka sissejuhatuses ütlesin, ma usun väga sellesse, et äh, on võimalik tagada äh, Euroopa Liidu finantshuvide kaitset tõhusalt üksnes siis, kui on üle-euroopaline organ, mis on sõltumatu, millel on vajalikud ressursid ja millel on ka ühine strateegia ja poliitika selleks, et meil oleks sidus lähenemisviis äh, võitluseks üle-euroopalise nähtuse vastu. kui te küsite, milline on võib-olla olnud minu suurim juhtum, kus ma ise olen osalenud, siis äh, ma ei saa äh, siin kõiki üksikasju avaldada, sest seal ei ole lõplikku otsust veel tehtud, aga äh, tegemist oli ühe projektiga, kus äh, see struktureeriti kunstlikult nii, et äh, vältida Euroopa Liidu toetuste äh, teatud poliitikareegleid, ja poliitikud olid samuti seotud selle asjaga ja ka Olav osales asja uurimusel ja äh, süüdistus on esitatud, äh, praegu on asi esimeses astmes, aga menetlus jätkub. suur tänu, Katariina Kinnitši sotsiaaldemokraatide nimel üks minut. suur tänu, esimees, härra Ritter suhe täitevvõimu vahe ja prokuratuuri vahel, seda on reguleeritud erinevalt liikmesriigiti. millisel viisil edi-, edendaksite teie delegaatprokuröride rolli, kui nad uurivad finantshuvide kaitset riiklikul tasandil, nii et see oleks võrdselt tagatud kõikides liikmesriikides ja kuidas tagate et sõltumatuse nõue vastavalt artiklile kuus prokurat-, Euroopa Prokuratuuri määruses on täielikult tagatud kõikidel pro-, Euroopa Prokuratuuri tasanditel, suur tänu. Äh, ma arvan, et äh, Äh, jah, te puudutate sõltumatust äh, paljudes oma küsimustes ja see on ka oluline element, mis on tähtis, et Euroopa prokuratuur osutuks edukaks oma tegevuses. ja ma ka oma avasõnades rääkisin, miks minu arvates äh, sõltumatus on tähtis see, et meil oleks ühtne poliitika. kui ma küsimusest õigesti aru sain, siis ähm, jällegi, mis puudutab seda aspekti, et kuidas tagada, et Euroopa delegaatprokurör vastab äh, sõltumatuse kriteeriumidele. määruses on samuti äh, selle kohta paika pandud juba eeltingimused, millele see isik peab vastama, enne kui ta üldse sellesse ametisse valitakse. ja me ei saa ka unustada, et äh, Euroopa Euroopa mm, prokuratuuril on ka kolleegium ja valitakse välja need inimesed, kes peaksid kõige paremini sobima oma ametikohale ja mm, kolleegium osaleb samuti aktiivselt selleks, et valitud saaksid kõige ähm, paremad kandidaadid. ja ma arvan, et see mehhanism ja see struktuur aitab tagada, et need isikud on usaldusväärsed ja sõltumatud, aitäh. suur tänu, näen nüüd proua Stevensit, kes on saabunud, ta saab sõna viimasena, selleks, et fraktsioonide tasakaalu tagada. järgmisena Monika Makovei, ECR-i nimel üks minut, palun uh,. Mulțumesc uh,. Suur tänu kuna kõnelesite oma emakeelt, siis kõnelen ka mina oma emakeelt. Teie eluloo kirjelduses näen, et viimase kaheksa aasta jooksul olete olnud juhtivatel kohtadel. kas te võiksite põhjalikumalt kirjeldada oma kogemust juhtimise alal? kui palju on teil olnud alluvaid, milline eelarve on teil olnud? ja teine küsimus kas äh, võiksite tuua juht, pettumisjuhtumite näiteid Euroopa vahendite väärkasutamise suhtes, mille, juhtumeid, mille olete lõpp, uurimise olete lõpule viinud, kas te võiksite tuua näiteid nende kohta? ja kui tegemist on olnud äh, kõrgetasemeliste juhtumitega ja kuidas olete äh, suhtunud poliitilise surve olukorras? Um alustaksin jällegi teie küsimuse teise poolega. poliitilist survet äh, võib öelda, jumal tänatud, ma isiklikult ei ole tundnud. ja olen tõesti väga tänulik selle eest, et äh, oma töös prokurörina ma olen saanud äh, lähtuda oma südametunnistusest ja mingit survet ei ole mulle avaldatud. Äh, jah, äh, kriitikat äh, loomulikult on, aga see ei ole üldse võrreldav sellega, mis toimub paljudes teistes riikides. ja ma isiklikult olen juhtinud prokuratuuri, kus on olnud sada kakskümmend seitse töötajat, eelarve kohta ma täpselt öelda ei oska, sest eelarvega tegeleb äh, hoopis teine struktuuri osa, aga neljateistkümne aasta jooksul äh, olen viimasel ajal olnud juhtival kohal ja ma olen äh, juhtival kohal töötades päris palju õppinud ja õppinud näiteks, kui oluline on mitte ainult kolleege austada ja kaitsta, vaid olla ka ise eeskujuks ja motiveerida neid, et me ühiselt meeskonnana suudaksime midagi saavutada. ma usun, et see on mul õnnestunud ja äh, näiteks äh, majandusasjades äh, eriprokurörina küberkuritegevuse asjades, terrorismi ja ekstremismiga seotud kohtuasjades me oleme teinud päris palju tööd, need on näited mõnedest asjadest, mis on avalikkuse tähelepanu püüdnud, aga rääkisin rohkemast, aga mul pole aega praegu. E ja nüüd Rahvapartei nimel Ingeborg Kressle. aitäh, Äh, teil on muljetavaldav äh, elulugu ja tegelikult kõikidel kandidaatidel on muljetavaldav elulugu. millised kogemused äh, on teil olnud suhetest Olafiga seni? Te oma sissejuhatuses ka mainisite natuke seda Olafiga puudutavat küsimust, et liikmesriigid ei uuri edasi neid asju, mille Olav on tõstatanud ja niisiis ma mõistan, et on erinevaid seisukohti Euroopa Liidus ja liikmesriikide hulgas erinevaid arvamusi, aga missugune on olukord, mida me peaksime tegema teistmoodi võrreldes praegusega? aitäh, proua Kressle! ma äh, arvan, et see on vägagi tähtis küsimus ja ka eh, eriti kui vaadata seda Olavi uue määruse valguses, siis on ka see väga tähendusrikas. koos Olaviga Saksa prokuratuur on teinud eh, väga head koostööd. meie jaoks eh, oli see otsustav, et Olavil on äh, väga pikk kogemus äh, selliste äh, küsimuste tegelemisega seoses Euroopa Liidu eelarvega. probleem on praegu aga selles, et karistuse määramine sageli sõltub haldusõigusest ja selle haldusmenetlusest. kui miski on Euroopa Liidu õiguse vastane, siis Olav võib küll selle tuvastada ja viiakse läbi uurimine selle põhjal äh, antakse hinnang. kui on võimalik kasutada Olafi suutlikkust äh, aga ka kriminaalmenetluses, siis me oleksime edukad küsimus on selles, missugune on Olapi poolt kogutud tõendite tõenduslik väärtus kriminaalasjas. see sõltub sellest, kui, mil määral on vastuvõetavad tõendid siseriikliku menetluskorra kohaselt. nii et oleks hea, kui saaks äh, Olafi äh, tehtavat ära kasutada paremini ka kriminaalmenetluses. kui see kõik omavahel paremini haakuks, siis oleks hea garantii, et ka kriminaalmenetlus tõhusalt kulgeb. Tanja Fajon sotsiaaldemokraatide nimel. suur tänu, esimees siinpool ma istungi, härra Ritter, kas olete kunagi keerukate riigiüleste kõneleja mikrofon lülitus välja?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 Da der letzte Teil Ihrer Frage eine ist, die mehr politische Teie küsimuse teine osa on rohkem poliitilist laadi, aga äh, mis puudutab äh, Euroopa prokuratuuri äh, töö veenvust ja võib-olla on võimalik veenda inimesi, et on parem olla süsteemi osa. mul on olnud võimalus äh, osaleda paljudel keerulistel piiriülestel juhtumitel Itaalia, Tšehhi Vabariigi ja Saksamaa vahel näiteks ja kus on läbi viidud käibemaksupettusi ja on äh, osalenud ka Eurojust ja meil on olnud ühine uurimisrühm ja võin võrrelda sel juhul seda, et mida on tehtud äh, ühistes uurimisrühmades ja mida nüüd on võimalik teha Euroopa prokuratuuri raames, ma võin öelda, et on palju asju, kus Euroopa prokuratuur pakub lisandväärtust, näiteks koordineerimine kui selline kulgeks tunduvalt äh, sujuvamalt kui ühiste uurimisrühmade puhul. ja uurimise äh, koordineerimine on tunduvalt lihtsam äh, kui on äh, kaks äh, prokuröri, kes saavad äh, vahetult omavahel suhelda ja ka vastavate kodade kaudu, kui et see koordineerimine, mis oli võimalik ühiste uurimisrühmade kaudu. ja me oleme teinud head koostööd ja me oleme jõudnud ka süüdimõistvate kohtuotsustena, aga alati äh, äh, oli küsimus selles, äh, mis puudutas omavahel kogemuste jagamist, näiteks keeleprobleemid, tõlgete tegemine. kui on kaks kolleegi, kes teevad vahetult omavahel koostööd menetluse käigus, siis see on ajaline võit ja ka ressursside mõttes võit, kui võrrelda seda klassikalise piiriülese koostöö, nii et kindlasti siin on selgelt uued ja paremad võimalused. ja lõpetuseks Helga Stevens libekomisjoni liikmete äh, poolelt ja ECR-i fraktsioonist. suur tänu, esimees. Eh, eh, suur tänu Äh, Eva Jolie tegelikult juba esitas selle küsimuse ära. Um, see siis eelarve kontrolli komisjoni küsimused, proua Kressle. aitäh, Olafi küsimust arendaksin veidi edasi. Te juba natukene juba märkisite, miks äh, liikmesriikide tasandil ei ole alati jätkutegevus olnud äh, nii tõhus. kas te võiksite veel natuke selle kohta öelda ja tahaksin ka küsida, millist rolli teie näete äh, Olafi nii-öelda haldustoetusel ähm, Olav on ju täiesti teistsugune organ, äh, et peaks olema küll omavahel üksteise täiendamine, aga samas menetlusreeglid on äh, erinevad äh, võrreldes näiteks haldusmenetluse ja kriminaalmenetlusega. Kas Olav peaks ka kuidagi muutuma, mina olen Olavi raportöör ja võib-olla saaksin kasutada teie ideid seal. suur tänu, proua Kressle soovite minu äh, arvamust kuulda, ma loomulikult tahaksin, et meil oleks rohkem töötajaid, ma ei tea muidugi, kas töötajate andmine on teie pädevuses, aga koostöö võib toimida ka nii, et väga palju võib rääkida omavahelisest teabevahetusest, et Euroopa prokuratuuril oleks ka selge, millal ja kus ta peab tegutsema, aga sellest ei piisa alati. teatud menetluse faasis ma pean täpselt teadma, mida mina saan teha äh, selleks, et äh, oleks võimalik äh, need varad kätte saada, mis pettusega on omandatud ja me meil on tarvis mitte ainult karistusõiguslikku menetlust, vaid ka haldusõiguslikku menetlust, mõlemat teatud juhtudel. et äh, tõhusalt äh, pettusega saadud rahad ja varad kätte saada ja äh, juba siin on võimalik Olafil ja Euroopa prokuratuuril vastastikku teineteist tõhusalt täiendada. nii et äh, teabevahetus ja selge ülesannete äh, jagamine omavahel äh, loomulikult on ühelt poolt Euroopa prokuratuur, teiselt poolt Olav ja kui uurimine on lõpule viidud, siis sealt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 kogemustega seoses, et äh, kuidas te kvalifitseerute täpselt selle ameti? tegemist on äh, olukorraga, kus äh, üheksakümnendatel aastatel loodi prokuratuur endises Ida-Saksamaas ja asjad ei olnud seal täpselt samamoodi korraldatud nagu Saksamaa lääneosas. ja te näete seda ka minu eluloost, mida ma teinud olen. ja väga kiiresti hakkasin tegelema ka haldusküsimustega ja osalesin tehnilise koostööprojekti mõttes, mille käigus käisin ka Ladina-Ameerikas, Tšiilis ja Paraguay's ja Mehhikos ja tutvusin äh, seal prokuratuuri loomisega ja vaatasime seda, millised peaksid olema peamised kriteeriumid, kuidas tagada sõltumatust ja kuidas töö peaks ka tehniliselt olema korraldatud. nii et ma äh, olen kogunud palju kogemusi, mida ma saan ära kasutada aastatel kaks tuhat, kaks tuhat üks sain oma esimesed kogemused ja loomulikult, kui tagantjärgi vaadata, siis võib-olla mõnda asja ma teeksin teistmoodi kui varem, ma olen nüüd kakskümmend kuus aastat äh, prokuratuuris töötanud ja mul on tekkinud parem ettekujutus kui varem, äh, näiteks kuidas omavahel tööülesandeid jagada äh, ja loomulikult kolleege on mitmesuguseid, kellega tuleb äh, arvestada. Euroopa prokuratuuri määrusega on nüüd äh, eeltingimused äh, kõik paika pandud ja me peame vaatama, kuidas seda kõige paremal viisil rakendada. praegu Leek Makovei, palun uh mulțumesc! suur aitäh! jätkaksin pärast teie vastust esimesele küsimusele. asjaolu, et te ei ole tundnud kuigi palju poliitilist survet, kuidas te sellisel juhul käituksite Euroopa peaprokurörina Euroopa prokuratuuris, kui kakskümmend kaks liikmesriiki Kesk- ja Ida-Euroopast avaldaks teile survet, kuidas te saaksite hakkama sellega? Also, hm. Frau Makovai, also wie gesagt, ich bin Ihnen auch proua Makovai, olen tänulik selle küsimuse eest ja võin öelda, et äh, prokuröri töö olemuses peab olema see, et ta on sõltumatu, ta pea, tema töö peab lähtuma selgelt seaduslikkuse põhimõttest ja et seda tagada, äh, peab tegema Äh, kõik endast oleneva peab äh, andma omapoolse aktiivse panuse. ka olukorras, kus äh, näiteks ei respekteerita seda sõltumatust, sõltumatus kui selline, see ei tähenda, et alati on mingid poliitilised surved, prokuratuuri tegevus ei ole kunagi mingis vaakumis, prokuratuuri tegevusel on alati mingid tagajärjed, ka poliitilised tagajärjed, aga äh, prokuröri töö olemuses on ka see, et äh, prokurör peab olema teadlik sellistest äh, võimalustest ja ta peab suutma vastu seista sellele, kui tema sõltumatus on ohus ja ka äh, prokurör peab suutma teha oma tööd äh, korrektselt, äh, on kolleege, kes teevad kõik endast oleneva ka sõltumatuse kaitsel. aitäh! tavaolukorras me oleksime sellest saanud veel rääkida, aga nüüd järgmine kolleeg. suur tänu, härra Ritter, kõigepealt tahaksin tänada vastuste eest kirjalikele küsimustele. Teie äh, kahekümne kuue aastane kogemus on muljet avaldav üle kolmekümne ja teie tegevus sellel erialal on muljet avaldav. Teil on kogemus ka Olafiga koostööst. Euroopa prokuratuuri ja Olafi koostöö on selgelt prioriteetne, peame tagama, et need tulevased suhted ei too endaga kaasa konkurentsivaidlust ja tegevuse haigu-, aeglustumist. kuidas te kavandate sellist koostööd, kommunikatsiooni ja infovahetust? ja teine küsimus. minu fraktsioon ALDE on alati toetanud tsentraliseeritud Euroopa prokuratuuri. praegusel on hübriidstruktuur, kus on tsentraliseeritud ja detsentraliseeritud tasandid. see on üsna keerukas tuleb tagada selle tõhusus ja hea toimimine, seepärast kuidas tagate, et see hübriidstruktuur hakkab tööle ja kuidas tagate kommunikatsioonikanalid selleks, et tõhusalt infot vahetada Euroopa delege-, delegaatprokuröride ja siseriiklike ametiasutuste vahel, suur tänu! Hmm. palun, härra Ritter! konkreetselt teie teise küsimusega seoses, koostöö saab toimida üksnes siis, kui on olemas äh, selline süsteem, mille kaudu tõesti info kättesaadavaks tehakse nii alastele kodadele kui ka teistele ja see peab tõesti reaalajas toimima. üksnes siis saab ka prokuratuur toimida. ja küsimus jah, tegemist on keeruka otsustusstruktuuriga, aga ma olen äh, veendunud, et äh, see aitab saavutada paremini ühtsemat äh, poliitikat kui varem Euroopa Liidus kriminaalmenetluse raames oleks olnud tarvis väga suurt harmoneerimist ja te peate tundma ka liikmesriikide süsteeme ja nende omapärasid, kuidas äh, kriminaalmenetlus seal toimib nii et äh, vertikaalne lähenemisviis. ja antud juhul on see kombinatsioon mõlemast Äh, tuleb äh, võtta mõlemast süsteemist need punktid, mis on kõige paremad ja need omavahel ühendada, mis tule-, puudutab äh, Olafiga koostööd, siis nagu ma ütlesin, see peab samuti sujuvalt toimima ja see ei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 Okay, then I continue in english. So I would Sorry, like uh, to pose two questions. kaks küsimust, esiteks on rida liikmesriike, kes ei ole ühinenud Euroopa prokuratuuriga. mida kavatsete teha sellise uurimise puhul, kui tegemist on piiriülese juhtumisega ja osa uurimisest peaks toimuma nendes liikmesriikides, kus Euroopa prokuratöör ei ole äh, liige otse ja ei saa otse uurimist läbi viia. Äh, et kuidas neid juhtumeid sellisel juhul äh, uuritakse, kui kriminaaluurimine peab osaliselt toimuma nendes liikmesriikides, mis ei ühine Euroopa prokuratuuriga. teine teema, millest on palju räägitud, infovahetus Olafi ja Euroopa prokuratuuri vahel. praegune Olafi kogemus näitab, et mõnikord äh, tegelik probleem seisneb selles, et infovahetus äh, liikmesriigi ametiasutuste ja Euroopa organisatsioonide nagu Olavi vahel on probleem ja sama võib juhtuda Euroopa prokuratuuriga. mida siis teha, kui liikmesriik või liikmesriigi ametiasutus süstemaatiliselt äh, ei edasta vajalikku infot äh, uurimise jaoks? Also Sie sprechen, Sie sprechen ein sehr ein wichtiges Problem. Te puudutasite äh, väga olulist teemat, ka oma sissejuhatuses ma mainisin, et ilma piisava infota ei saa Euroopa prokuratuur olla edukas. info liikmesriikidelt või äh, ühistelt äh, organitelt ja agentuuridelt, ilma selleta ei oleks ka meil mingeid juhtumeid, mida uurida. nii et äh, see on äärmiselt oluline, et Euroopa prokuratuur saaks toimida. ja ka kolmandatelt isikutelt äh, pärit info, äh, nii-öelda ka vilepuhujatelt äh, saadav info, ka seda peaks saama kasutada Euroopa prokuratuur ei äh, peaks võtma vaid asju liikmesriikidelt, vaid vajaduse korral ka ise asju algatama. aga info liikumise tingimus on võtmetähtsusega. mis puudutab mitteosalevaid riike, siis nende puhul on äh, oluline, et äh, näiteks äh, Eurojust on äh, pädev äh, liikmesriikides tuvastatud kuritegude eest, ta peaks tegema tihedat koostööd ka Euroopa prokuratuuriga. ja ma arvan, et paris, parim viis uurimiste koordineerimiseks, et kõige paremini kaitsta Euroopa Liidu finantshuve. et see nõuabki vastavat koostööd ja tarvis on luua ka vastavad instrumendid sellise koostöö läbiviimiseks. härra Omar Šee, aitäh, härra Ritter, kaks küsimust. esimene küsimus. Teie pikaajaline karjäär, kas selle jooksul oled puutunud kokku poliitilis-finants Äh, kohtuasjadega ja kas teil on olnud tegemist süüdistustega poliitikute vastu? teiseks, rääkisite poliitilisest survest, mida võib, võidakse avaldada prokuröridele liikmesriikides. konkreetsemalt teie kolleeg Követsi, äh, teda ründab ägedalt hetkel tema koduriigi valitsus ja ma tahaksin teada, mida sellest arvate kui loomulikult soovite vastata sellele küsimusele, aitäh. ma võin vastata suhteliselt lühidalt teie esimesele vast-, küsimusele vastuseks, jah, mul on olnud äh, selliseid äh, kogemusi äh, poliitiliste ametikohtade omanikud jah, aga mitte poliitilist survet et äh, selles mõttes, nagu seda tavaliselt mõistetakse. mis puudutab olukorda teistes riikides äh, ja mis minu kaaskandidaati puudutab, minu jaoks on suur au, et ma kuulun nende äh, kandidaatide hulka, ja ma tõesti respekteerin nende pühendumust ja julgust. ja mis puudutab äh, kahte ülejäänud kandidaati, siis ma tunnen ennast äh, vägagi respekteerituna nende seltskonnas, aitäh. Äh, FTD loobus, proua Vitra, palun suur tänu. tuleksin tagasi selle juurde, mille, millest rääkis just härra Javor. nimelt, et kõik liikmesriigid eh, ei toeta Euroopa prokuratuuri eh, loomise mõtet. nii et kõik need koostööküsimused riikidega, kes ei toeta Euroopa prokuratuuri, see saab olema huvitav küsimus ja minu küsimus on järgmine. Need liikmed, kes ei osale selles projektis, äh, ütlevad üldiselt, et Euroopa prokuratuuri loomine võtab siseriiklikelt prokuratuurilt ära nende sõltumatuse ja minu küsimus on järgmine. kas te näete ohtu siseriiklike prokuratuuride sõltumatusele ja kuidas vastaksite sellele murele? Also ich wüsste nicht. ma ei ähm, mõista, kuidas äh, Euroopa prokuratuuri loomine, mm, mis peaks olema täiesti sõltumatu, piiraks äh, liikmesriikide prokuratuuride sõltumatust. Nende pädevused on äh, selgelt määratletud ja kummagi sõltumatus on ka määrusega äh, tagatud ja see on äh, ka üldiselt muude õigusaktidega tagatud, nii et äh, minu arvates ei saa öelda, et kuidagi saaks mõjutatud liikmesriikide õiguskaitseasutuste või prokuratuuride sõltumatus. ma ei kujuta seda hästi omalt poolt ette eelarve kontrolli komisjoni poolt äh, suur tänu vastuste eest ja oli suur au teid tundma õppida, aitäh! Thank you, members, for your questions um,. I'd like suur tänu kõikidele küsimuste eest ja ma tänan ka härra Ritterit äh, selles kuulamises osalemise eest. pärast äh, seda kuulamist loomulikult toimub täielik hindamine, kõiki kandidaate hinnatakse ja meie liikmetele antakse ülevaade selle kohta, kuidas see toimub. härra Brian, Dajani on ette kirjutanud, et selline hindamine peab toimuma kõikide kohalolul, kõikide kandidaatide kohalolul. nii et suur tänu osalemise eest. head kolleegid, järgmine kandidaat jõuab üsna pea kohale, ta on juba teel nii et eh, üsna pea, vähem kui minut kulub tal selleks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 kuulamise juurde annan teile nüüd sama teabe just äh, kandidaadile. niisiis, kandidaat saab sõna sissejuhatavaks äh, sõnavõtuks, mis ei tohi kesta kauem kui seitse minutit, pärast seda toimub küsimuste ja vastuste voor. Äh, neliteist küsimust küsivad liibekomisjoni liikmed, seitse eelarve kontrolli komisjoni liikmed, üks minut küsimusele ja kaks minutit vastusele ja palun kõigil meeles pidada seda, et tuleb rangelt kinni pidada ajast, muidu ei jää viimasele eh, kõnelejale aega, viimasele kandidaadile. nii et ma palun kõigil hoida kinni neile ette antud ajast. tõlge toimub samuti nii, et eh, on võimalik kasutada enda keelt, aga palume rääkida mitte liiga kiiresti, selleks et teid oleks võimalik tõlkida. ja nüüd annangi sõna edasi Eh, härra Bonerile tema esituseks ja aega on seitse minutit, palun. ja tere tulemast! Oh, tänan, härra esimees, lugupeetud daamid ja härrad, parlamendiliikmed. tahaksin kõigepealt alustada ühe mõttega ja mõtleksin ühele Euroopa Parlamendi endisele presidendile Klaus Henschile. kakskümmend kolm aastat tagasi, üheksakümne kuuendal aastal rääkis esimest korda Euroopa prokuratuuri mõttest olen täna siin teie ees, daamid ja härrad. ja minu kogemus on kahekordne. kõigepealt äh, olen olnud kohtunikuks Euroopa tasandil ja olen olnud ka äh,, olen ka kogenud prokurör. Euroopa tasandil kohtunik. kakskümmend aastat oma karjääri jooksul äh, olen pühendanud Euroopa kohtualasele koostööle operatiivvaldkonnas. tegemist on ka Euroopa ülesehitaja kogemusega, millest tahaksin teile täna rääkida, sest kahel korral on mul olnud võimalus kas üles ehitada või osaleda kahe väga olulise instrumendi loomisel kohtualases koostöös, milleks on sidekohtuniku ametikoha loomine ja Eurojusti loomine, kus ma olin Prantsusmaa aseesindaja. Euroopa tasandi kohtunik, selles osas lisaksin ka veendunud eurooplase mõiste. olen ka kogenud prokurör, kolmkümmend kaks aastat minu karjäärist on pühendatud olnud prokuratuuri tööle. Nende kolmekümne kahe aasta jooksul neliteist aastat pühendasin ma võitlusele majandus- ja finantskuritegude vastu, igat liiki kuri, sedasorti kuritegude vastu, kõigepealt äh, pettused maksevahendite osas ja siis, äh, kui kogemusi juurde kogenes, sain olulisemaid ja keerulisemaid ülesandeid, nende hulgas käibemaksupettused, rahapesu, äh, kuritegelikul moel raha, ühenduses raha pesu ja avalike vahendite väärkasutused ja nii edasi. aastaid olen tegelenud ja tegelen ka praegu äh, ülemprokuröri tööga kõigepealt äh, territoriaalsel tasandil ja täna olen teie ees peaprokurör kes äh, vastutab regionaalse prokuratuuri eest. ehk siis see kahte tüüpi kogemus on see, mille asan-, aset-, annaksime Euroopa prokuratuuri käsutusse. Äh, oskan panna koos töötama äh, eksperte, kes on nii eri, erineva juriidilise või kohtualase kogemusega ja kes töötavad alati mitmekultuurilises ja mitmekeelses keskkonnas. pean peaks, peaksin oluliseks sünergiate ehitamist ja tahaksin ühendada kõiki Euroopa prokuratuuri liikmeid, nii et sellest saaks ühtne ja solidaarne meeskond, mis töötab heas tööõhkkonnas. kõige olulisemad võtmesõnad siinkohal minu jaoks on sõltumatus, objektiivsus, põhiõiguste austamine ja loomulikult kutse-eetika. selleks on vaja konsensust on vaja diplomaatilisi oskusi, aga alati, daamid ja härrad, on vaja otsusekindlust, mida on vaja prokuratuuri juhtidel. E juba algusest peale on kolm peamist äh, väljakutset Euroopa prokuratuuril. kõigepealt on vajalik, et see oleks usaldusväärne. tegu on uue Euroopa äh, üksusega Eh, mis peab koostööd tegema erinevate institutsioonide, õiguskaitseasutuste ja kohtuvõimudega. selle eh, peaprokuröri peamine vastutus on juhtida Euroopa prokuratuuri selleks, et õiguspärasus eh, tagada ja see on usaldusväärsuse põhialuseks. ja teiseks, Euroopa prokuratuur peab inimesi veenma, me peame veenma neid kahtekümmet kaht osalevat liikmesriike prokuratuuriga koostööd tegema ja edastama eh, selle pädevusse kuuluvaid kohtuasju neile. samuti tuleb veenda teisi kuut, teist kuut liikmesriiki, kes prokuratuuris ei osale, selleks et nad eh, aitaksid prokuratuuri vajadusel kõik teised Euroopa Liidu ametid on samuti sellised, mida tuleb veenda, eriti peame silmas Olafit, Eurojusti ja Europoli. peamine seos nende nelja vahel, ka prokuratuuri vahel, peab olema vastastikune usaldus. vähemalt ei tohi unustada seda, et Euroopa prokuratuur peab looma ka uusi perspektiive Euroopale demokraatlik alus, demokraatlikku alust seatakse mitmes Euroopa Liidu liikmesriigis praegu kahtluse alla. tõhusalt eh, finantskuritegude vasta, vastase eh, võitlusega tegeledes ja korruptsiooni vastu võideldes kahtlemata on Euroopa prokuratuur uus demokraatliku usalduse vahend ja selle loomise vahend. ja lõpetuseks äh, olen käinud üle Konrad Adenaueri silla äh,. tahtsin äh, meelde tuletada kantsler Konrad Adenauerit, kes äh, on kunagi öelnud, et maailma ajalugu äh, on ka summa sellest, mis oleks olnud välditav. Euroopa prokuratuuri ülesehitamisega äh, oleme tohutu väljakutse ees, aga samas äh, on see meie jaoks ka suur võimalus. see on uus vahend, äh, mis aitab tuua kaasa demokraatliku usalduse. daamid ja härrad, mitte mingil juhul ei tohi me lasta käest seda võimalust me oleme võlgu selle oma kodanikele. suur tänu! Thank you very much, uh, Monsieur Bonner. We now... suur tänu, härra Bonner. me alustame nüüd küsimustega. kõigepealt alustame äh, Rahvaparteiga. palun. haingelt suur tänu, Claude härra Boner, te olete, teie, teil on sama nimi nagu minu endisel äh, lütseumi direktoril. see on, seega on meil juba side äh, siin olemas, mis on väga meeldiv, aga küsimus. Te rääkisite äh, prokuratuuri liikmetest ja nendest, kes ei ole soovinud süsteemiga üheneda, ühineda. ja ilmselt ja, ja selleks on ka teatud põhjused, mis ei ole sugugi mitte ka abstraktsed riigi suveräänsuse või kohtusüsteemi sõltumatuse argumendid. kui te nüüd asuksite sellele ametikohale, kuidas Euroopa prokuratuur suudaks läbi oma autoriteedi veenda neid, kes ei, ei äh, osale veel ja kuidas seda autoriteeti saaks kasutada ka selleks, et et teda ei mustataks, nagu praegused kamp-, mustamiskampaaniad kulgevad äh, näiteks Rumeenia ametivõimude tegevust äh, silmas pidades Rumeenia kandidaadi suhtes, selleks, et seda kõike võiks tulevikus vältida, rääkides asjadest, mida saaks vältida, eks ole. kaheks minutiks uuesti sõna vastuseks. vastaksin teile, et jah, tõepoolest, teie küsimuse esimene osa, sellele vastaksin nii, et Euroopa prokuratuur peab ennast tõestama ta peab tõestama oma suutlikkust võidelda tõhusalt kõiksuguste rikkumiste vastu, mis kahjustavad Euroopa Liidu finantshuve. see on meie peamine fookus, meie peamine ülesanne. teised, ma ei, ei pea teisi rikkumisi vähem oluliseks nagu korruptsioon või äh, avalike varade öö, äh, omastamine, organiseeritud kuritegevus, need on kõik väga olulised, kuid Neil peab olema eelkõige seos rikkumistega, mis puudutavad Euroopa Liidu finantshuve. see on meie esimene sihtmärk. tõestades oma suutlikkust võidelda tõhusalt nende, sedasorti rikkumiste vastu, olles eeskujuks äh, ka ülejäänud kuuele liikmesriigile, võib-olla siis vähehaaval ähm, õppides läbi tegude, olles eeskujuks, võib-olla asjad hakkavad arenema. ja teine küsimus ütleksin, et äh, olukord on selline, et äh, selle üle peab mõtlema Euroopa prokuratuur ja eelkõige Euroopa peaprokurör. ma arvan, et äh, meie käitumine peab juhinduma põhimõttest, mis puudutab peaprokuröri, et, et, et luge-, loeme, mida on kirjutatud määruses. määruses on meie ülesanne sõnastatud, meil on õiguslik raamistik antud ja meie ülesanne on sellest kinni pidada ja näidata, et kui me kasutame õigusakte, siis Euroopa prokuratuur on sõltumatu. ja Euroopa prokuratuuri jõud seinebki just selles, et me austame seda sõltumatust ja me muudame ta nii-öelda nak-, nakkavaks, nii et ka teised liikmesriigid äh, ühineksid meiega. suur tänu ja sotsiaaldemokraatide nimel annan sõna edasi. proua Sippel. Eh, suur tänu, pidades silmas meie erinevaid eh, kohtusüsteeme liikmesriikides, kas te võiksite selgitada üksikasjalikumalt, kuidas teie kavatsete vastata kõikidele nõuetele artikli neliteist kohaselt määruses? ja konkreetselt eh, selle kohta, et teie sõltumatus on kahtluse alt väljas ja et te olete, täidate kõik tingimused oma vastavas liikmesriigis. see on minu poolt kõik, aitäh. suur tänu teie küsimuse eest. kaks peamist punkti siin on sõltumatus ja nõuetele vastavus. kui ma alustan sellest teisest, siis mis puutub nõuetele ja tingimustele vastamisele. ma juba ütlesin, et, et prokuratööris Prantsusmaal olin ma erinevatel ametipostidel, ma olin noor prokurör, seejärel vanem prokurör, nüüd. ja ma olen pidanud kasutama kõiki vahendeid, mis prokuratuurile Prantsusmaal kättesaadavad on selleks, et oma tegevust eh, teha. ja prokuratöör Prantsusmaal Eh, siis prokurör, peaprokurör on kõige kõrgem ametikoht eh, Prantsusmaa prokuratuuris. nii et eh, noorem prokurörist, seejärel Euroopas prokurörina töötamine ja nüüd siis vanem prokurörina ma näen, et mina vastan kõikidele nõuetele, mis Euroopa prokuratuuri määruses on kehtestatud. mis puudutab sõltumatust, Prantsusmaal eh, küsitakse vahel, kas Prantsusmaa süsteem, mis kunagi oli väga hierarhiline, ehk siis eh, eh, justiitsminister võis anda peaprokurörile juhiseid ja peaprokurörile juhiseid, siis nüüd kuus aastat on olukord olnud teistsugune ja justiitsminister ei või enam anda suuniseid eh, eraldi juhtudel eh, peaprokurörile ja see on üsna suur eh, muutus meie kohtukultuuris. ja ma näen seda ka oma noorem prokuröridega, et nemad peavad silmas seda uut kultuuri. aitäh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 puudutab mitteosalevaid liikmesriike ja kas võiksite täpselt öelda, missugused vahendid on praegu kasutada piiriüleste juhtumite uurimiseks? ja tundub, et ei ole tõlget kõikidesse keeltesse. Not in english and others. Let's just start Should again, please. Switch to english or? No, no, keep, just, just start again, please, just if you don't mind, thank no. you. Thank you, start again, thanks, and we'll start nii et proovime veel kord. härra Pane oma kirjalikes vastustes äh, olete rääkinud äh, suhetest äh, Euroopa prokuratuuri ja mitteosalevate liikmesriikide vahel. võib-olla räägiksite natuke sellest täpsemalt ja et millised vahendid on ka Euroopa prokuratuuri kasutada piiriüleste juhtumite uurimiseks, mis puudutavad neid mitteosalevaid liikmesriike. võib-olla on ka poliitilisi põhjusi, miks nad ei osale Euroopa prokuratuuri loomisel ja äh, mis, ja siis ka poliitiline surve, kuidas te tunnete poliitilist survet? suur tänu, Helga, ja ma vabandan teie äh, katkestuse pärast. sõna vastuseks. Eh, ook eh, deze perspectief eh, gaan <laughs> antwoorden. mis puudutab seda. aga jah, vastan teile spontaanselt, võib-olla häirib see nüüd tõlke, hea küll, rääkides riikidest, kes ei osale. eeskirjades tõepoolest on ette nähtud, et need riigid, mis ei osale, on siiski seotud teiste liikmesriikidega läbi äh, ausa koostöö põhimõtte ja seega äh, delegaatprokurörid, kes on Euroopa prokuratuuri aluseks, juurteks liikmesriikides, on igati suutelised äh, ko kohtu koostöö instrumente kasutama, milleks on äh, Euroopa uurimise taotlused, Euroopa vahistamismäärused ja see kehtib kogu Euroopa territooriumil. ehk siis see kehtib ka mitteosalevate riikide suhtes kes ei osale tõhustatud koostöös. küsimus oli aga pisut keerulisem selles mõttes, et äh, ma tean, et komisjon hetkel äh, koostab ekspertiisi. küsimus on selles, et kas saab olema võib-olla täiendav instrument, mis ühendab Euroopa prokuratuuri, kõneleja mikrofon katkes hetkeks, ja neid riike, kes ei osale. see küsimus on endiselt äh, lahendamata, sellega on seotud olulised juriidilised küsimused. ja kui mind äh, ametite nimetatakse, siis on see kindlasti minu prioriteet number üks, kõigepealt äh, tagada, et Euroopa prokuratuur on võimeline tegema täielikult koostööd nende liikmesriikidega ja tuletaksin meelde, et Eurojust on samuti instrument, mis vajadusel võimaldab äh, raskusi ületada, sellepärast et Eurojustil on kakskümmend kaheksa liiget, kes on praegused Euroopa Liidu liikmed. Have... suurepärane. nüüd Eva Jolie, palun, roheliste nimel. ei, vabandust, vabandust, Eva. vabandan. But um, for the Audi group. ALDE nimel Natalja Kriisbeck, vabandust. Ah, sera posée en français et euh, donc elle n'est pas très éloignée de, de la question de, de ma collègue Helga Stevens. Vous avez évoqué dans votre présentation votre capacité, votre oma sõnavõtus äh, rääkisite soovist äh, kasutada kõiki vahendeid, neid ühendada ja minu küsimus äh, puudutab suhteid Euroopa prokuratuuri ja jällegi liikmesriikide vahel, kes ei osale hetkel Euroopa prokuratuuris. kuidas kavatsete kasutada telekad, prokuröride tööd, kuidas äh, kavatsete tagada, et mitteosalevad riigid ei takistaks prokuratuuri tööd ja kuidas õnnestub teil veenda neid, kasutate seda sõna, ühinema Euroopa prokuratuuriga. teine küsimus lühidalt. üks äh, peamistest muredest äh, määruse koostamisel oli et ta ei ole lii-, ei, ta ei ole piisavalt euroopalik, et siseriikide huvid võiksid äh, domineerida. millised oleksid äh, konkreetsed meetmed, mida kavaksite äh, võtta selleks, et tagada prokuratuuri töö käivitamist, nii et ta oleks võimalikult sõltumatu ja võimalik euroopalik, aitäh! Madame la députée, oui, je, effectivement, s'agissant des correspondants Eurojust, c'est une fonction qui sera évidemment tout à fait. Euh, proua, jah, see, mida te mainisite Eurojusti kohta, see selles mõttes on tegemist väga olulise tööga, sest see moodustab loomuliku seose peaprokuratuuri ja Eurojusti vahel. me oleme teadlikud sellest, et, et Eurojust suudab tervet Euroopa Liidu territooriumit hõlmata ja isegi laiemalt, sest Eurojust on sõlminud teiste riikidega koostöölepingud. seega see äh, koostöö on väga laialine, meil on, on äh, kontaktisikud Norra ja Šveitsiga ja koostöölepingud. ja see võimaldab Äh, meid siduda Eurojusti tegevusvaldkonnaga. loomulikult me peame äh, väga kiiresti tihedad töised suhted Eurojustiga looma ja ka nende seal töötavate inimestega selleks, et lõpule viia need koostöölepingute jõustamise ja luua äh, sidekanalid, samas vältimaks tööülesannete kattuvust, kuid samal ajal tagada äh, kiire andmevahetus, sest Eurojust praegu tegeleb ka koordinatsioonilepingutega ja ühiste uurimisrühmade moodustamisega. mis puudutab äh, delegeeritud äh, töötajaid, siis vastavalt eeskirjadele on võimalik delegeerida Äh, Euroopa prokuratuuri prokuröri, kes istub kahel toolil ja neid, kes hakkavad täiskoormusega töötama peaprokuratuuris. meil on vaja saavutada tasakaal ja tihe koostöö liikmesriikidega nende isikute puhul, kes soovivad seda kahest rolli täita sest nende puhul võivad tekkida teatud raskused ja neid tuleks nagu siluda ja see peab olema ka peaprokuröri üheks ülesandeks. suur tänu, Eva Jolie ja ma vabandan varasema pärast. suur tänu tõepoolest, esimees. Äh, peaprokuröri kandidaat, ma tahaksin teada saada teie seisukohta äh, Euroopa prokuratuuri äh, volituste võimaliku laiendamise kohta, et hõlmata terrorismi ja keskkonnakuriteod samuti tahaksin küsida, kas teie kui vastutav eh, isik selle eh, prokuratuuri tegevuses saate olla eh, täielikult iseseisev, kui te töötasite Reimsist, kuid me nägime juba seda Benalaevi juhtumi puhul Pariisis. kui te olete nüüd valmis alustama uurimisi Panama dokumentide alusel seoses rahapesuga, millesse on mitmed pangad kaasatud ja võimalik ka, et Prantsuse pangad. suur tänu. mis puudutab nüüd äh, pädevuste äh, valdkonna laiendamist äh,, see on ka küsimus, millega ma tegelen. ja Euroopa prokuratuuri egiidi all, nagu lennuk, mis tõuseb õhku ja kui on jõudnud oma lennu kõrgusele, siis ka meie asutus vastavalt Lissaboni lepingu artiklile kaheksakümmend kuus võib laiendada oma tegevust. see kuulub äh, Euroopa prokuratuuri DNA-sse. kuid näiteks Ühendkuningriigi puhul on oluline, et äh, peaprokuratuur säilitaks oma mootori äh, et see ei ütleks üles, et see suudaks tagada meie lennu ja kauguse ja jõuda sihtpunkti. kuid ma usun, et selles ähm, sellel teemal on võimalik ka veel täiendavalt analüüsida. terrorism on üks nendes küsimustes, ka keskkonnakuriteod. ka neid on võimalik hõlmata. tekst ütleb kõik rikkumised mis kuuluvad tõsiste piiriüleste kuritegude alla ja see on väga lai põld ja tegelikult ma ei välistaks ühtegi nendes valdkondades. teise küsimusele vastuseks sõltumatus ja Panama dokumendid. minu volituste piirides me oleme väga äh, tähelepanelikult uurinud kõiki neid valdkondi kuid juba on äh, antud teatud volitused, et justiitsministrid võivad teostada järelevalvet minu äh, äh aluses töötajate prokuröride tegevust. ja see on ka nüüd äh, tulevase Euroopa prokuratuuri juhtiva prokuröri ülesanne ma vabandan, me peame ajast kinni pidama, Barbara Spinelli ja kuue fraktsiooni nimel. siia president. Eh, io vorrei dire al dottor Bonner che non ho dubbi sull'indipendenza dell'EPA. Suur tänu. Mul ei ole kahtlusi eh, Euroopa prokuratuuri suhtes, kuid mind huvitab, eh, milline pädevus jääb liikmesriikide prokuratuuridele. Ma ei nõustu selle väga positiivse hinnanguga mis puudutab äh, sõltumatut õigusemõtmist Prantsusmaalt ja prokuratuuri tegevust Prantsusmaal. ma tahaksin teilt nüüd küsida. millised on need praktilised töövahendid, mida te saate kasutada, et tagada sõltumatus? sest on liikmesriike, kus see sõltuvus on üsna nõrg. ja ei, ei piisa sellest, kui te ütlete, püüate veenda neid ähm, eeskujuga juhtida, luua vastav soodustav õhkkond. Äh, ma ei usu, et see on piisav. ma arvan, et teil on vaja taktitundeid ja diplomaatiat, kuid Euroopa prokuratuur äh, ei peaks minu arvates olema diplomaatiline asutus Si, grazie per la questione. Madame la députée, je dirais que le procureur européen proua, ma vastaksin teile, et Euroopa prokuratuur äh, peab olema väga diplomaatiline. kui me räägime sõltumatusest, siis see ei ole kuskil seadusesse raiutud kui me räägime prokuratuuri sõltumatusest Prantsusmaal, siis ka seal on suhtumine muutunud, me oleme seda tõdenud viimase kuue aasta jooksul. ma saan seda isikliku kogemuste põhjal öelda, sest mul on tõesti isiklikud kogemused äh, oma töökohalt. kui mina äh, peaksin Euroopa prokuratuuri juhtima hakkama ja varsti ma saan viiekümne kaheksa aastaseks ja ees seisaks seitsmeaastane ametiaeg, siis äh, selle lõpuks ma oleksin juba kuuekümne viie aastane. siis ma ei ootaks midagi Prantsuse ametivõimudel, ma saan olema täiesti sõltumatu, kui mind äh, määratakse Euroopa prokuratuuri peaprokuröri ametisse. kuid ma peaks ütlema, et peaprokurör peab igapäevaselt äh, äh, läbi eh, Euroopa prokuröride ja alaliste kojade tegevuse kontrollida, kuidas delegaatprokurörid tegutsevad, mis toimub ja kui tuvastatakse eeskirjade rikkumisi või äh, sõltumatuse rikkumise, siis peab reageerima ka Euroopa prokuratuuri juht, nagu ka minu praegusel töökohal, kui koostöö riigiga ei edene, siis Eurojusti iga-aastases aruandes seda märgitakse ja sellel on omad tagajärjed. kui mind määratakse Euroopa prokuratuuri juhtima, siis mina hakkan vastutama teie ees ja äh, tulen teie ette ja näitan näpuga ka süüdi olevatele liikmesriikidele tänu. lisaks sellele, mida te juba meile rääkisite, võib-olla lisate oma kogemuste kohta äh, väga äh, suurte juhtumitega, mis on pälvinud meedia ja avalikkuse tähelepanu äh, jah, EPPO peab hakkama tegelema väga teravate juhtudega, me oleme näinud Euroopas kus liikmesriikide prokuratuurid või õiguskaitseasutused ei ole tahtnud samme astuda ega uurida, kui tegemist samas on olnud selgelt kriminaalsete juhtumitega. kuidas te kavatsete eh, käsitleda selliseid liikmesriike, kes koostööd ei tee ja tooge palun konkreetseid juhtumeid kurjategijate rühmitustest, kes on tahtnud toime panna pettusi Euroopa Liidu eelarvega ja kuidas te kavatsete selliste juhtudega tegelema hakata? Uh, as to the media I.... mis puudutab meediat, siis võin teile öelda, et mul on üsna suured kogemused oma varasemal ametikohal, kui ma olin peaprokurör. ma pidin vastutusele võtma ühe väga kõrgetasemelise isiku, kõrgetasemelise ametniku, kellega ma kohtusin eh, kord nädalas meie prefektuuris eh, töö atmosfääris. ja see isik oli äh, meie haldusüksuse eesotsas ja ma, ma pidin ta kohtu alla andma selle eest, et ta väärkasutas avalikke hüvesid ja sündikaadid kiiresti suunasid selle teema meediasse ja mina pidin edasi liikuma ja alati meeles pidama seda, et ma pean olema erapooletu, rangelt objektiivne, vaatama tõendmaterjali mõlema poole pealt, isiku vastu, aga ka isiku poolt. nii et ma pidin tegelema sellega kui prokurör ja pidin ka meediat samal ajal silmas pidama nüüd need liikmesriigid, kes ei taha koostööd teha EPO-ga. jah, see lasub nii eh, kolleegiumi kui ka Euroopa peaprokuröri õlul. näidata, et me oleme sõltumatud, et Euroopa peaprokurör on mm, tähtis eh, ja kui probleemid tekivad, siis Euroopa peaprokurör on vastutav ka parlamendi ees ja nõukogu ees ka. nii et ma arvan, et eh, seegi peab kogu aeg meeles püsima, sest see on oluline. suur tänu, Emilian Pavel sotsiaaldemokraatide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 Thank you. Merci. S'agissant euh, tout d'abord du travail. suur tänu. kõigepealt delegaatprokuröride teema. Euroopa delegaatprokurörid, ma arvan, et see on EPPO üks tugev aspekt, ma enne juba ütlesin ja hea meelega veel kord rõhutan, Euroopa delegaatprokurörid on need, kes on kogu aeg ühenduses liikmesriikide prokuratuuridega. nüüd Euroopa peaprokurör on oluline, aga Euroopa delegaatprokurörid on väga olulised kõikidele liikmesriikidele äh, tähtis on, et nad asuksid strateegilistes paikades, et nad saaksid informatsiooni ja oleksid kursis kõige tähtsamate pettuse juhtumitega sellest üksi ei piisa, kui teil on kaks või kolm Euroopa delegaatprokuröri, kes hõlmavad eh, suuri piirkondi, siis peab mõtlema ka selle peale, et kuidas need erinevad delegaatprokurörid oleksid liik-, teiste liikmesriikide prokuratuuridega pidevalt kontaktis. ainult nii on võimalik saada informatsiooni ja seda edasi anda ahelas ülespoole ja loomulikult need suured juhtumid need, mis on pälvinud kriitika, sellepärast et neid ei ole korralikult menetletud. jah, tähtis on kohe alguses mehhanismid kehtestada <clears throat> selleks puhuks. see on kõik väga huvipakkuv, me näeme ikka rohkem ja rohkem ka, et luureinfot on kasutada ja luuretalitused on priviligeeritud äh, partneriks EPPO-le. Äh, nemadki saavad anda mulle juriidilisi tõendmaterjale ja mina Euroopa peaprokurörina kavatsen seda tegevust jätkata. proua Makovei. Äh, suur tänu. esimene küsimus. kas te leiate, et eh, Euroopa peaprokuröri roll on koordinaatori roll ennekõike, eh, diplomaatilise koordinaatori roll, kes koordineerib liikmesriikide vahel toimuvat või eh, on peaprokurör keegi, kes tõhusalt töötab erinevate juhtumitega. pettuse juhtumeid ma pean siin silmas, see on esimene küsimus ja teine küsimus millised kuriteod kuuluvad EPPO pädevusse, tooge äkki näiteid peale rahaliste vahendite käibemaksu pettuste, tooge muid näiteid juurde, millised muud kuriteoliigid kuuluvad EPPO pädevusse? Vă mulțumesc. Madame la députée, je vous répondrai effectivement sur ces deux tänan, ma võin vastata neile kahele küsimusele äh, lühidalt. Euroopa peaprokuröril on vaja mõlemat äh, oskust koordineerida. ennekõike tähendab see seda, et ta peab olema diplomaatlik, aga sellest ei piisa, ta peab olema ka hästi kursis äh, oma ainevaldkonnaga. kui räägitakse rahapesust ja piiriülesest pettusest, siis peaprokurör peab teadma ka, millised mehhanismid on kasutusel, mis iseloomustab ühte või teist rikkumist. nii et ta on ka tehniline spetsialist, peab olema. praegu täna ma tegelen nende küsimustega. nüüd peaprokuröri ülesanne määruse kohaselt on ka panna Euroopa prokuratuur korralikult tööle ja peab ka hästi suhtlema eh, liikmesriikide prokuratuuridega, ükskõik, kas on siis on EPPO liikmed või mitte. nii et siin on väga palju mitmesuguseid ülesandeid, mis tuleb korraga täita. nii et kindlasti peab olema tehniline spetsialist ühelt poolt, aga sellest ei piisa nüüd kuriteod, mis kuuluvad EPPO pädevusse. jah, eh, kõigepealt eh, PIF rikkumised, karussellpettused, käibemaksupettused, need on need kõige silmapaistvamad eh, piiriülesed kuriteod Euroopa Liidu finantshuvide vastu. määrus lihtsalt viitab PIF direktiivile, mis siis loetleb omakorda üles kõiksugused rikkumised, rahapesu ja terve rida muid õigusrikkumisi, mis võivad Euroopa Liidu finantshuvisid rikkuda. härra Raadev, Rahvapartei. suur tänu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 Имайки предвид вашия богат опит, вие наистина осъзнавате преди... jah, te kuulsime teie suurtest kogemustest, te teate ka, millised väljakutsed Euroopa prokuratuuri ees on. oma motivatsiooni kirjas, oma vastustest meie küsimustele rääkida, rääkisite te eh, vajadusest leida tasakaal kõikide võrdsest kohtlemisest, rääkisite dialoogist ja sellega seoses tahaksin teil paluda veel täiendada, kuidas te dialoogi ja koostööd Euroopa prokuratuuri ja delegaat eh, prokuröride vahel ette kujutate, et tõesti saavutada seatud eesmärgid. Te räägite ka eh, kodade, alaliste kodade spetsialiseerumisest, kuidas see tagada? E, nüüd e, ja kuidas te kavatsete tutvustada Euroopa prokuratuuri tegemisi kodanikele? Blagodaria. <laughs> That's the only one <laughs> uh,. Monsieur le député, je effectivement. ma tänan. lugupeetud saadik jah, kuidas eh, need kojad hakkavad eh, toimima minu mm, plaanide kohaselt, sellest ma rääkisin ka oma kirjas. aga eh, tuleb silmas pidada kogu struktuuri, need alalised kojad on tegelikult kogu organisatsiooni tuumaks ja tegelevad juhtumitega operatiivselt. ja nüüd on peaprokuröri ülesanne tagada, et koorem jaguneks õiglaselt kodade vahel, et töökoormus oleks võrdne ja me peame mõtlema selle peale ka, et kuidas erinevaid teemasid jagada, kuidas tagada spetsialiseerumine. see on peaprokuröri ülesanne, on vaja hea seista selle eest ja tõenäoliselt me tegeleme sellega operatiivtasandil delegaat prokurörid saadavad informatsiooni ühelt poolt ahelas ülespoole, aga teiselt poolt ka allapoole. aitavad infot hankida alaliste kodadele. nii et õige tasakaal on ülioluline. määrus ütleb, et töö tuleb, juhtumid tuleb jagada mm, juhuslikkuse põhimõttel ja me üritame seda kasutada. aga samas me tahame ka teatud spetsialiseerumist ette näha, kas geograafiliselt või operatiivfunktsionaalselt. vaatame, kuidas asjad hakkavad minema. kohe alguses tuleb see meil ära otsustada, aga samas ei saa seda ka kivisse raiuda. ja lõpetuseks viimane küsimus härra Kostalt, sotsiaaldemokraat. And uh, thank you for your presentation. Eh, suur tänu, härra Köster. You have been very well lit there. You're, you're okay. Okay. Okay. Thank you, chair and.... suur tänu. suur tänu tutvustuse eest, härra Poneer kas te olete kunagi ka kirjalik, väga keeruliste piiriüleste juhtumitega pidanud tegelema, sellised suured-suured riigiülesed juhtumid, mis nõuavad koordineerimist või ka jurisdiktsioonide konflikti teemade lahendamist riikiasutuste vahel. ja mis on lisaväärtus EPPO-le? Eh, kuidas eh, te näitate, et EPO on lisandväärtuseks nendele liikmesriikidele, kes praegu ei kuulu EPO-sse? kuidas julgustada selliseid välja jäänud liikmesriike ka liituma tulevikus ja kas teil on ka kogemusi rahapesujuhtumitega? Ma réponse sera la suivante. S'agissant des... nii, aitäh. mis puudutab koordineerimist ja läbirääkimisi piiriüleste juhtumite puhul, siis minul on sellega kogemused Eurojusti juures. seal oli mul au juhtida koordineerimiskohtumist rahapesujuhtumi puhul. tegemist oli piiriülese pettusega. viis riiki olid sellesse segatud äh, mitte ainult Euroopa Liidu liikmesriigid, vaid ka Šveits oli sellega seotud. ning äh, see oli seotud ka selle kokkuleppega, mis on Šveitsi ja Eurojusti vahel sõlmitud. ja siis äh, otsustasime ühiselt selle rühmaga, et ühel ja samal päeval äh, me viime läbi kümnes finantsasutuses ne, kõigis neis riikides uurimised. pidime veenma ühte Belgia kohtunikku, et need uurimised tuleb tõesti avada samal päeval, samal ajal kõigis äh, finantsasutustes nii et leppisime selles kokku, võtsime need meetmed ja tõepoolest neis viies riigis, sealhulgas Šveitsis, saime samaaegselt need, selle uurimise läbi viia, konfiskeerida varad, kümme miljonit eurot konfiskeeriti koordineerimine on sellistes küsimustes äärmiselt oluline ja ma arvan, et just selliste juhtumite puhul me saame ka näidata, milline on meie lisandväärtus, me suudame saavutada enamat kui ainult ühe riigi õiguskaitseasutused. ja kui meil on siis äh, selline EPPO, mis suudab seda teha, siis äh, see äh, näitab meie lisandväärtust jah, oli väga suur rõõm kuulata teie sõnavõttu, prantslased suudavad alati ennast väga hästi müüa. Äh, mina tahaksin küsida äh, sidemete kohta äh, Olafiga kuidas teie seda näete, kuidas te saate koostööd teha just haldusuurimised, mis on ju selline kummaline asi, mis ei ole kõigis liikmesriikides just kõige tuttavam, et meil on sellega kohati ka probleeme, kuidas Olav saab läbi viia neid menetlusi. milline on teie arvamus, milline on Olavi roll tulevikus ja kuna ma olen raportöör Olavi kohta, siis võite ka oma soovid mulle esitada. jah, suur tänu. mis puudutab haldus uurimisi, siis see on muidugi eraldi küsimus, see on küsimus ka Euroopa prokuratuuri jaoks sest Euroopa prokuratuur tegeleb ju menetlustega, õigusmenetlustega ja väga oluliseks teemaks on muidugi, kuidas EPO ja Olav saavad tulevikus teha koostööd ühelt poolt äh, siis äh, haldusküsimustes, äh, Olav tegeleb haldusmenetlustega ja EPO siis just kohtumenetlustega see on tõepoolest ähm, suur katsumus ja me peame sellega tegelema, et tulevikus, ma tean, et praegu, praegused määrused just Olavi kohta käiv määrus on edasi arenemas, ma tean, et on vaja langetada teatavad otsused, et tulevikus see kõik kenasti kokku sobiks et Euroopa prokuratuur ja Olav saaksid paremini üh-, ühist lisandväärtust luua. haldusmenetlused on olulised näiteks siis, kui küsimus on raha tagasivõitmises, seda saab äh, Olav teha. Olafil on Euroopa prokuratuuri ees see eelis, et nad tunnevad kõiki neid juhtumeid, neil on see teadmine, mis, mida EPO-l veel ei ole. ma olen kindel, et tulevikus saab see nimetatud äh, koos talitlusvõime äh, väga oluliseks ehk äh, EPPO saaks Olafilt teabe, mis Olav on oma menetluste käigus kogunud ja saab kasutada seda teavet, et viia juhtum kohtu ette, tõsine süüdistus, see on ju tegelikult see, mis on oluline, et tõepoolest see jõuaks kohtusse ja oleks võimalik äh, kohtuotsus langetada ning seda me soovime muidugi saavutada üheskoos Oleviga. Jörgi Pirinski, palun. aitäh, lugupeetud esimees, istun siin. härra Põner, väga selgelt on teil põhjalikud kogemused Euroopa Euroopa üleses kriminaalkoostöös minu küsimus on nüüd järgmine. see tähendab loomulikult, et on väga oluline kasutada diplomaatilisi oskusi, et Euroopa peaprokurörina nende teemadega tegeleda, te mainisite ka seda, et te olete väga kursis kõigi tehniliste üksikasjadega, aga mul on küsimus, kuidas te saate tagada, et te, et need oskused prokurörina muudavad teid tugevamaks või, ja võimekamaks? ehk kuidas te saate tagada, et te olete nii-öelda verejanulise tulemuseni jõudmisel? ja te tõepoolest püüate saavutada parimad tulemused. Monsieur le député, un procureur ne doit jamais être agressif cela étant, lugupeetud parlamendiliige, äh, prokurör ei tohi muidugi kunagi olla agressiivne, kuid ta peab olema otsusekindel. seda peab ta alati olema. ma olen muidugi teadlik sellest, et diplomaatial on omad piirid. diplomaatia tähendab, et äh, ma suudan kokku koguda info ja tean selle põhjal, kuidas erinevates olukordades toimida, kuid sellega asi ka lõpeb. kui on vaja langetada otsuseid, siis ma muidugi ka teen seda. ja just prokurörina Prantsusmaal pidasin alati nõu oma otsast eh, as-, oma asetäit-, ettevõtjatega, kuid ma ei peitnud ennast kunagi nende selja taha, nagu see mõnedes institutsioonides võib juhtuda. niisiis, kui on aeg otsus langetada, siis seda ma ka teen. kuid ma ei jäta kedagi ähm, nii-öelda vihma kätte, vaid minu alluvad võivad olla kindlad selles, et ma alati olen neile tugev seljatagune ja jätan neid üksi. tugev Euroopa prokuratuur, meil on tugev äh, peaprokurör, ei pea midagi kartma otsuste langetamisel. kas meil on piisavalt tõendeid, kas me oleme piisavalt arvesse võtnud erinevate liikmesriikide kriminaalõigust, kas me oleme kõike arvesse võtnud süüdistatavate puhul? nende teadmiste puhul, mis meil on, tuleb langetada otsusi. ma võin teile kinnitada, lugupeetud parlamendiliige, et mina ei kavatse kunagi ennast millegi taha peita, kui on vaja otsust langetada. mulțumesc um.... Ähm. parlamendiliige Makovi, palun. suur tänu kui me vaatame, vaatame Olavi kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta aruannet, siis näeme, et mitmed äh, pettuste äh, uurimised, mis puudutavad just Euroopa rahalisi vahendeid, puudutasid Rumeenias toimunud juhtmeid, üksteist juhtumit olid Rumeeniast ja tosina jagu Poolas ja Ungaris olid veel Kreeka ja Bulgaaria väiksearvulisemalt ähm, Saksamaa, Itaalias äh, ja teistes riikides äh, aset leidnud juhtumid. niisiis, seda arvesse võttes on mul järgmine küsimus. Euroopa rahastusi ja Euroopa käibemaks äh, puudutavate pettuste maht on Ida- ja Kesk-Euroopas küllaltki tähelepanuväärne tundub, et seal on see probleem suurem kui teistes liikmesriikides. see nähtub Olafi raportist. millised on teie kogemused võitluses selliste majanduskuritegudega, mis hõlmavad ka poliitilist tasandit? sellised kuriteod, mis leiavad aset mõnedes liikmesriikides, mis äh, ei olnud tollal, kui te Eurojustis töötasite, veel Euroopa Liidu liikmesriigid nagu Rumeenia ja Bulgaaria jah, tegelikult aastatel kaks tuhat kolm kuni kaks tuhat seitse, kui ma töötasin äh, Euro-Eestis, ma nägin just, kuidas Rumeenia ja Bulgaaria liitusid äh, kui võtta nüüd see kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta raport, siis siin on teatavad aritmeetilised eripärad. Need Äh, arvud ei ole äh, täiesti ammendavad äh, antud riikide puhul. nüüd aga, mis puudutab liikmesriike, mis on kauem olnud Euroopa Liidu liikmed, nagu ka minu riik, siis võin öelda, et EPPO peaprokurörina ei ole minu ülesanne nüüd kuidagi kohut mõista mõne liikmesriigi üle selle põhjal, kui palju seal juhtumeid äh, on avastatud. ma ei kavatse näpuga näitama hakata. ka minu enda koduriigis on mitmeid probleeme, mida tuleb uurida, ma olen äh, ka näinud korruptsioonijuhtumeid, äh, näiteks Burgondi veini puhul, Burgundioni ähm, siis veini tootjate puhul, kus toimusid käibemaksupettused, kus raha käis äh, käest kätte. ja Äh, ja see puudutas siis ka kaitstud päritolu äh, nimetusi, mis on minu jaoks äh, väga oluline teema. nii et mul, mul on sellised kogemused, mis mind tõesti aitavad selles töös. aitäh, suur tänu. härra Põner, ma arvan, et mitte keegi siin ei kahtle selles, et istub suurepärane peaprokurör, aga ma arvan, et küsimus on selles, nagu ka minu sotsiaaldemokraadist kolleeg välja tõi, on see, et mm, küsimus ei ole siin ain-, siin ainult mingisugustes raamatupidamise äh, mängudes, vaid tegemist võib olla tõeliste vägivaldsete kurjategijatega ja mitte alati ei ole äh, ka liikmesriikide valitsused ei liitlased, vaid kohati peate te just neid uurima. nii et see on see keerukus ja see on täiesti, täiesti teistsugune mäng kui tavaliselt. ja küsimus on ka selles, et kas te lepite selle infoga, mida teile annavad liikmesriikide valitsused või te otsite infot ka teistest allikatest? jah kui äh, tuleb äh, astuda samme liikmesriigi äh, vastu, siis tõepoolest peab prokurör olema väga otsusekindel, aga ma ei tea, kas, kas peaprokurör peab olema selline verekoer, see läheb võib-olla natukene liiga kaugele. kuigi see väljendab muidugi seda otsusekindlust ja tugevust ja valmisolekut äh, ägedalt rünnata. meie muidugi tegeleme sellega prokuratuurides, kui me kuritegevusega võitleme. muidugi mõistan seda ohtu, millele te viidate. loomulikult peab prokurör olema väga enesekindel aga meil on loomulikult vaja leida ka liitlasi. demokraatlikus süsteemis on nende liitlaste hulgas ka teie, daamid ja härrad, parlamendiliikmed, nagu juba ka eh, ennist ütlesin, siis eh, Euroopa prokuratuur annab ju aru teile ja teie olete Euroopa kodanike esindajad ning eh, te olete siin selleks, et toetada peaprokuröri tööd, kes ütleb, et see on see, millega me praegu silmitsi seisame ning peaprokuröril on vaja ka isiklikku julgust. mina olen ähm, julge, ma ei ole oma enam kui kolmekümne aastase karjääri jooksul kunagi, äh, kunagi äh, kartma löönud ja ma olen tõesti enesekindel ja veendunud oma töös. kolleeg Kaabel, palun, suur tänu, suur tänu, härra Bonner, te mainisite oma sisutades, et et ähm, Euroopa prokuratuur peaks veenma neid liikmesriike, kes veel ei ole liitunud, äh, seda tegema. palju edu teile sellega, meenutaksin, et äh, Ungari peaprokurör on öelnud, et ei kavatse, Ungari ei kavatse Euroopa prokuratuuriga liituda, sest et selle töö kvaliteet on nõrk, nii et teil on tõepoolest päris raske töö ees. nüüd minu küsimus puudutavad äh, seda poliitilist survet, mida võivad teile avaldada liikmesriikide valitsused, teile isiklikult. ja samuti, mis puudutab teie meeskonda, teie kaastöötajaid liikmesriikides, kus nende töö on võib-olla nähtavam ja käegakatsutavam, kuidas te saate oma töötajaid, oma meeskonda kaitsta sellises olukorras? ja veel üks küsimus, võib-olla saate natuke meile rääkida oma kogemusest mis puudutab süsteemset korruptsiooni ja Euroopa rahastuse väärkasutust, mis äh, toimub mõnedes liikmesriikides. kas te olete sellega kunagi kokku puutunud ja millised on teie plaanid, et äh, sellega tegeleda? vastuseks teie esimesele küsimusele. ma arvan, et EPO tugevus seisneb selles, et ta on eeskujuks, näitab teistele töö äh, teed, kuidas töötada. Äh, ma ei arva, et EPPO ülesanne peaks olema teha poliitilist selgitustööd nende liikmesriikides, kes ei ole liitunud. mitte meie ei pea iga üksikut liikmesriiki veenma äh, selleks, et nad peaksid meiega liituma ja tegema koostööd kuid ma arvan, et on teisi foorumeid ja kanaleid selle saavutamiseks. kuid ma arvan, et kui me näitame eeskuju nagu ma ütlesin ka Eurojusti puhul alguses, olid inimesed skeptilised meie töö suhtes, olid äh, skeptiliselt meelestatud meie kolleegide suhtes teistes liikmesriikides, ütlesid, mis asi see on, milleni see viib. ja tegelikult äh, aja möödudes, olles eeskujuks äh, teistele, me näitasime, et meil on võimekus luua lisandväärtust ja liikuda kiiresti ja ma usun, et eeskujuks olemine peaks olema stiimuliks mitteosalevatele riikidele ja seejärel juba Euroopa poliitilised ringkonnad peaksid veenma neid liikmesriike ühinema. kui me räägime äh, prokuratuuri liikmete kaitsest, siis see on veel üks äh, EPA juhi isiklik vastutusvaldkond tagada, et Euroopa prokurörid ja eriti need, eh, kes on veel rohkem nagu mõjusfääris, delegaatprokurörid, eh, oleks kaitstud survestamise vastu. ja see on saavutatav, eh, kui EPPO juhi ja Euroopa prokuröride vahel on tihe seos ja toimuvad regulaarsed kohtumised kõikide delegaatprokuröridega et neil on võimalus rääkida, kui neid survestatakse ja kui seda survet tegelikult esineb, siis äh, prokuratuuri juht saab sekkuda liikmesriigis ja võib-olla teavitada sellest ka Euroopa Parlamenti. Äh, härra Marži, äh, tänan, härra Bonner, te olete aru saanud täna õhtul, et äh, Äh, Euroopa prokuratuuri sõltumatus on kogu selle asja keskmes. Äh, äh, te olete, teil on olnud väga pikk karjäär prokuratuuris Prantsusmaal ja Prantsusmaa ei ole just tuntud oma justiitsvõimu sõltumatuse poolest Te olete täna pikalt rääkinud ja isegi praegu, kui me vaatame žüli äh, roh-, kollaste vestide poolt äh, teostatud repressioonides, siis äh, näeme, et prokuratuur nagu hoiab ennast tahaplaanile. Teil on nüüd kolmekümne aasta pikkune karjäär. kas te suudate öelda, et teid ei ole kunagi survestatud poliitiliste jõudude poolt? ja teiseks, selle kolmekümne aastase karjääri jooksul äh, kus te olete töötanud Prantsusmaa erinevates prokuratuurides. kas on teil esinenud selliseid suuri juhtumeid, mis on jõudnud ajalehtede veergudele ja mis on olnud nagu näidiseks korruptsiooni kohta ja mis on jõudnud poliitilise ja finantsmaailma tähelepanu alla. kas te võiksite võib-olla tutvustada neid juhtuseid, mida teie olete prokurörina juhtinud suurte korporatsioonide vastu? suur tänu küsimuse eest varem on olnud juhtumeid. ma ei ole isiklikult sattunud sellise surve alla, ma olen täheldanud äh, kõrvalseisjana seda ja see vastab tõele, et on olnud olukordi, kui justiitsministeerium on andnud juhiseid äh, riigiprokuröridele selline olukord ja ma rõhutan seda, on muutunud oluliselt kahe tuhande kolmeteist aastast alates, sest seadusega on keelustatud selliste juhiste andmine. tooksin teile näituse, äh, näite enne kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat. tegemist on juhtumiga, mille puhul minu tööks oli Äh, pidada ühendust Justiitsministeeriumi kriminaalasjade direktora-, direktoraadiga. see direktoraat ei soovinud reageerida kartuses, et neid juhiseid võidakse tõlgendada äh, kui minule suunatud juhised. aga ma pidin nendega nõu pidama ma tegelikult ootasin nendelt nõu äh, no, oskusteavet ja ma ei saanud seda. ma lihtsalt näitlikustan seda. noored prokurörid, kes peavad töötama nüüd selle uue seaduse alusel tajuvad, millised on tagajärjed. loomulikult äh, see asi ei ole veel lõplikult paika loksinud, meil on vaja veel põhiseaduslikke muutusi, kuid äh, suured korruptsioonijuhtumid ja mina tegelesin ühega äh, Prantsusmaa ja Saksamaa vahelise äh, justiitskoostöö raames ja ma ei tea, kas mul on aega seda praegu teile jutustada. kuid ma arvan, et see oli vastus teie kolmandale küsimusele suur tänu äh, eelarve kontrolli komisjoni liikmetele, see oli väga äärmiselt huvitav. Hanno Bonnier, ma tahan tänada teid kõikide liikmete eest, et osalesite tänasel kohtumisel ja ma tänan kõiki liikmeid selle kannatliku meele ja distsipliini eest. sest see protsess on olnud suhteliselt pikk ja tänan, et te olite väga kannatlikud ma tahan eh, öelda teile, härra Bonierale, et me anname omapoolse hinnangu selle kuulamisele ja vormistame selle ka ametlikult. tänan teid veel kord, et te osalesite sellel kuulamisel, me hindame seda kõrgelt. ja ma tahaksin oma poolt lisada, et see oli minu jaoks meeldiv ülesanne, ütleb härra Bonier kallid kolleegid, me oleme peaaegu lõpusirgele jõudmas, meil on nüüd ees kolmas kandidaat. see on väga pikk protsess olnud, tänan teid kõiki teie vastupanuvõime eest, sest päev on olnud pikk. meie kolmas kandidaat on juba tulekul. palun olge distsiplineeritud ja austage ka meie viimast kandidaati oma kohalolekuga ja me kohtume temaga peatselt. Many thanks. your colleagues if you want to. Um, I was going to say if you want to take a break. kolleegid, ma tahtsin öelda, kui te tahate pausi võtta, siis küll, aga ma arvan, et meie kandidaat on juba teel ja saabub siia paari minuti pärast. dear colleagues, please take your seats. kolleegid, palun istuge kohtadele. Äh, ma austan kõiki kandidaate ja ma palun, äh, ärge liikuge saalis ringi ja palun äh, austage ka pressi kohalolekut, sest nendel on vaja paar pilti teha. ma tean, et ajakirjanikud on eriline kategooria, aga palun kuulake ka mind ja võimaldage meil alustada kuulamist. sellepärast, et kandidaadile antakse sõna, kui te oleksite kena ajakirjanikud ja fotograafid, liiguksite nüüd kõrvale, te olete nüüd piisavalt fotosid teinud ja see puudutab teid kõiki. suur tänu teile. palun äh, lahkuge vaateväljast kolleegid, ja ma palun kolleege mitte saalis ringi liikuda, sest see on austav suhtumine kõikides kandidaatides. esimese kandidaadi puhul oli väga palju liikumist ja see on ebaõiglane. nüüd me oleme jõudnud kolmanda kandidaadi juurde, proua Kövesi juurde. ma kordan sama sissejuhatust nagu kõikide eelnevate kandidaatide puhul. me tervitame härra Kövesit libe koosolekul ja tema jaoks ma tahan ütelda, et kandidaatidel on võimalus äh, äh, seitsme minuti jooksul oma avasõna pidada. ja seejärel on küsimuste ja vastuste küsimus ja meil on siin ka taimer, millega me aega võtame ja te näete sellel ekraanil pärast sissejuhatavaid sõnavõtte, küsimused ja vastused, kokku kuuskümmend kolm minutit libe liikmetelt neliteist küsimust, seitse eelarve kontrolli komisjoni küsimuselt. igale küsimusele vastusele eraldatakse kolm minutit, seega küsimuse esitamiseks üks minut ja vastuseks kaks minutit. me jälgime väga rangelt ajast kinnipidamist. Äh, me äh, peame rangelt kinni ka kõneaja soovidest. tõlge on tagatud, nii et te võite kasutada oma emakeelt Eh, ärge unustage, et teie kõnesid tõlgitakse, seega palun ärge rääkige liiga kiiresti. ja nende sõnade järel, proua Keveši, annaksin teile sõna seitsmeks minutiks, palun. Good afternoon to everyone. Eh, tere pärastlõunat kõigile, suur tänu selle kutse eest ja võimaluse eest tutvustada ennast kandidaadina. Ah, ma alustan inglise keeles Äh, minu avasõnad saavad olema ingliskeelne, aga pärast seda, kuna äh, siin on väga palju minu kolleege ja palju rumeenlasi, kes jälgivad seda kuulamist, lähen üle rumeenia keelele. kõigepealt tutvustan ennast. minu nimi on Laura Köveši, ma olen olnud äh, kakskümmend kolm aastat prokurör. pool oma elust olen ma veetnud prokurörina. minu ülesanne on mõista õigust tegutseda, kui kriminaalõigust rikutseda. ma olen Rumeenia prokuratuuris äh, olnud kõrgetel ametikohtadel. on olnud kuus aastat äh, prokurör ja kuus aastat ka riikliku äh, korruptsioonivastase direktoraadi peaprokurör. DNA on selle lühend, see on ainuke spetsialiseerunud üksust, kellel on äh, jurisdiktsioon äh, kõrgetasemeliste korruptsioonijuhtumite uurimiseks ja ka pettuste uurimiseks, äh, millega kahjustatakse Euroopa Liidu finantshuvisi äh, sõltumatu Euroopa prokuratuuri loomine äh, tähendab minu jaoks väga ainulaadset võimalust. mul oleks aus jätkata väga paljude inimeste tööd, poliitikute, praktikute ja ametnike tööd tänu kelle tööle eh, mõtted saavad õigustekstideks. meie eesmärk on muuta prokuratuur efektiivseks toimivaks. ma tutvustan lühidalt oma nägemust Euroopa prokuratuuris. Eh, prokuratuur peab kaitsma Euroopa Liidu finantshuvisid, eh, tagasi saama kaotused ja täitma Euroopa kestlikud, mida selleks on vaja kõigepealt on vaja ette valmistada infrastruktuur, nii finants kui inimesed, korraldada juhtumite uurimise süsteem koostöös liikmeriikide, paika panna sisekorrareeglid ja võtma vastu vajalikud halduseeskirjad. eriti kui me räägime andmekaitsest, inimressurssidest ja finantseeskirjadest. selleks, et prokurörid saaksid tõhusalt töötada, peame me kindlaks määrama sihtmärgid ja äh, strateegiad koos Euroopa prokuratuuride kolleegiumiga ning kehtestama strateegiate täitmise jälgimise süsteemi, jagama informatsiooni ja kokku leppima riiklike ametiasutuste prioriteetidest, kehtestama äh, tõhustatud koostöölepingud mitteosalevate riikidega ja tegema koostööd osalevate riikidega kindlaks määrama Eurojustiga, Europoliga, Olafiga ja riiklike uurimisasutustega vastavad äh, tööjagamise lepingud, looma strateegilised analüüsirühmad, äh, et välja selgitada tüpoloogiad ja haavatavamad aspektid ning uurima kasutatavaid menetlusi. kuidas ma saan panustada sellesse, äh, olles eeskujuks? mul on äh, suured kogemused äh, suurte asjade juhtimisel, strateegiliste otsuste võtmisel, sise-eeskirjade ja juhiste äh, kehtestamisel. ma olen harjunud avaliku survega ja töötamisega stressiolukorras. koos oma meeskonnaga suurendasin kõrgetasemeliste pettuste ja korruptsioonijuhtumite uurimise tõhusust varade tagasisaamine on olnud põhiliseks fookuseks. minu tööalal DNA suutis äh, konfiskeerida üle kahe miljardi väärtuses äh, vara äh, ja ma juhtisin ka finantsuurimisi ja tänu sellele tagasi saadud varad kasvasid vähemalt kolmesaja miljoni võrra aastas, mis on kümme korda rohkem kui varasematel perioodidel Äh, me lõime tugevad rahvusvahelised partnerlused, äh, lõime ühiseid uurimisrühmasid ja äh, koostööd tegime rohkem kui neljakümne riigiga. niimoodi õnnestus meil konfiskeerida varasid ja pangakontosid teistes riikides. me samuti kindlasti selgitasime välja tüpoloogia finantskuritegude loomiselt ja see aitas meil luua vajalikud strateegilised meetmed Need olid minu äh, professionaalsed saavutused, mis lähtuvad minu kogemustest. millised on põhimõtted, millest ma juhendusin oma tegevuses, räägin lühidalt. ma usun, et prokurör peab taotlema tõde, peab teenima õigusriigi põhimõtteid ja peab olema moraalselt tugev. Äh, prokurör peab olema objektiivne õigluse ja kuritegevusega silmitsi seistes me peame kohaldama õigust ning kinni pidama menetluslikest ja äh, uurimises osalevate inimeste põhiõiguste austamist. sel põhjusel äh, prokurörid on olulised äh, õigusriigi põhimõtete täitmisel. me oleme olulised, kuna meie kohustus on kohaldada õigust kõikidele võrdselt ja see ühendab äh, kõiki Euroopa Liidu prokuröre. Giovanni Falcone ja Pierre Michel äh, seisid selle nimel. ma samuti usun, et ainult professionaalne sõltumatus ja aus kodanikkond suudab, äh, kodanikkond suudab võidelda tõsiste kuritegudega, finantskuritegudega. sõltumatu kohtunikkond ei ole ähm, privileeg prokuröridele ainult sõltumatu justiitspersonal suudab tagada õiglase koha, õiguse kohaldamise kõigile ja ainult tugev vastutustunne tagab selle koostöö. teisalt olen teadlik, et teil on esitatud ka väga palju negatiivset infot minu kohta, ma tahan öelda selgelt, mul ei ole midagi varjata. seega ma olen valmis vastama täna kõikidele teie küsimustele lugupeetud liikmed, daamid ja härrad. see parlament on võidelnud tugeva prokuratuuri eest ja äh, vastava direktiiviga, et tagada ühtsed menetluslikud reeglid äh, see parlament kaitseb põhiõigust ja õigusriigi põhimõtteid selleks, et Euroopa Liidu kodanike raha oleks hästi kaitstud. suur tänu veel kord võimalusest tutvustada oma kandidatuuri ja tahaksin teid tänada ka võimaluse eest osaleda selles avatus ja erapooletus kuulamises. Now... suur tänu, härra Kövesi, nüüd läheme üle küsimuste-vastuste juurde, kõigepealt saab sõna Roberta Metsola Rahvaparteis. suur tänu, proua Kövesi, et te täna tulite äh, vaatamata, et teie teile on pandud kõikvõimalikke takistusi, me teame, kui raske see on olnud ja te olete tegutsenud väga väärikalt äh, selliste rünnakute vastu, mitte ainult Rumeenias, vaid kõikjal meie mandril. prokurörina te olete olnud korruptsioonivastase liikumise äh, eeskujuks oma riigis. kas te võiksite rohkem rääkida oma kogemusest nendest äh, suurt tähelepanu äh, saanud juhtudest, milline on teie ko tööste ko koostöö kogemus Olafiga, kuidas teie silmis Euroopa prokuratuur äh, peaks koos töötama Olafiga ja teiste ametitega ja me oleme näinud väga äh, suurt tähelepanu saanud poliitiliselt mõjutatud juhtumeid, äh, kui äh, õiguskaitseorganid on keeldunud uurimisest või kohtu alla andmisest. Äh, kuidas te kavatsete selles suhtes tegutseda ähm, mitte koostööaltide riikidega? härra Kõlvis, siis oli väga pikk küsimus, kuid teil on alati kaks minutit aega vastamiseks. La cazurile mediatizate am să vă răspund foarte scurt kui me räägime suurt meedia tähelepanule jõudnud, eh, saanud juhtumitest, vähemalt kõikides nendes juhtumite puhul, mida ma uurisin DNA pool, eh, siis need inimesed, kes olid uurimise all, pakkusid huvi, eh, kuna DNA pädevusse kuulusid niisugused kõrgetasemelised korruptsioonijuhtumid. me uurisime inimesi, kes töötasid amet, kõrgetel ametikohtadel linnapead, osariikide juhid, senaatorid, parlamendiliikmed, ministrid, endised ministrid. ja kodanike huvides, miks nad on uurimise all. ja iga kord äh, me pidasime ka avalikku teavitamist äh,, lähtudes tõendamiskoormusest selleks, et kaitsta neid, kes täitsid avalikku rolli ja alati kommunikatsioon toimus kooskõlas seadusega ja see oli meie kohtu äh, ülemkoja poolt paika pandud kui me räägime Olafist, siis DNA-s ma tegin tihedat koostööd Olafiga ja Euroopa prokuratuuri määruses on väga selgelt kirjas, milline saab olema koostöö Olafiga. see koostöö saab olema tihe, kehtib koostu-, kohustus infovahetuseks, äh, juhtumite äh, uurimise ja korralduse süsteemi loomiseks ja kui EPPO algatab uurimisi, siis Olav ei algata paralleelselt oma uurimist. rääkides koostööst äh, liikmesriikide ametiasutustega, see on sätestatud määrustest toimuvad pidevad konsultatsioonid äh, küsimustes, mis kuuluvad Euroopa prokuratuuri pädevusse ja ka delegaatprokuröride, prokuröride töösse suur tänu ja Silvia Ivon Kaufmann sotsiaaldemokraatide nimel. tänan, juhataja. tere tulemast, proua Keveši ja suur tänu, et te tulite kohale ja suur tänu teie sissejuhatava sõnavõtu eest. mul on järgmine küsimus. kas te palun selgitaksite, millisel viisil te vastate kõikidele nendele tingimustele, mis on hädavajalikud Äh, Euroopa prokuratuuri peaprokuratuuriks vastavalt määruse artiklile neliteist äh, selleks, et teie sõltumus ei oleks kahtluse all ja teil on omadused, mis on hädavajalikud äh, sellele kõrgele prokuröri ametikohale või vastavatele ametikohtadele vastavates liikmesriikides. suur tänu selle küsimuse eest ja võimaluse eest täpsustada infot, mida on levitatud. kui ma esitasin oma kandidatuuri, ma kontrollisin üle kõik need kriteeriumid, mis on kehtestatud ja ma suudan neid kõiki täita. rääkides minu äh, erialasest äh, senioorsusest, siis vastavalt artikli neli kus on kehtestatud prokuratuurile, prokurörile esitatud tingimused kõigepealt. peab olema tööstus vähemalt kümme aastat, sellele ma vastan, et teinud koostööd vastavate teabeametitega, seda ma olen teinud ja et kandidaati ei ole distsiplinaarrikkumiste tõttu Äh, karistatud viimase kolme aasta jooksul ja peab omama kõrget kvalifikatsiooni ja äh, kõrget hinnangut tema erialasele tööle. ma vastan nendel kriteeriumil. ma olin prokurör ja DNA peaprokurör, vastates kõikidele seadusega kehtestatud tingimusel ja mul on ka vajalik tööstaaž, et äh, saada prokuröriks ka kassatsiooni kõrges kohtus seadus ütleb, et kandidaat ei tohi olla nii-öelda poliitiline kollaboraator, kuid see ei tähenda institutsioonide vahelist koostööd, mis võib olla hädavajalik prokuröri töös. Helga Stevens ECR-i nimel. Dank u wel, voorzitter, collega's. Suur tänu, esimees, kolleegid. EPPO hakkab äh, läbi viima piiriüleseid juurdlusi, kui kõneks on käibemaksupettused või Euroopa Liidu rahaliste vahendite väärkasutamine. Äh, ka näiteks Rumeenias ja peab olema võimalik väidetavaid pettusejuhtumeid siis uurida seal. Äh, millised mured teil praegu sellega seoses on? nüüd teiseks koostöö justiitsministeeriumide ja EPPO vahel piiriüleste juhtumite korral. ja siin võivad olla äh, ka poliitilised kaalutlused, mis saavad tõkkeks teie teel, teil võidakse avaldada poliitilist survet, kuidas te reageeriksite sellisel juhul? În toată activitatea mea de prokuror, de... Eh, prokurörina kogu oma tööelu jooksul kakskümmend viis aastat olen ma alati kinni pidanud seaduse sätetest. nagu iga teinegi prokurör, me peame olema objektiivsed oma töös ja olema ühelt poolt eh, kirglikud, aga samas ka halastamatud. kui mulle antaks võimalus nagu mul on olnud varasemal ajal kombeks ka eh, nüüd ma kavatsen professionaalselt eh, talitada ja tugineda EPPO määruses kirja pandule ja teistelegi eeskirjadele. minu jaoks ei ole oluline see, mis toimus Rumeenias või öö, eh, millised suhted on justiitsministeeriumite ja Euroopa prokuratuuri vahel kui mulle antakse võimalus, ma hakkan alati selles ametis kinni pidama EPPO määrusest. Uh, Sofi Intervelt ALDE fraktsiooni nimel, palun. Eh, suur tänu, esimees, eh, suur tänu, proua Köveši selle tutvustuse eest. ma tahaksin puudutada seda kolleegi, millele viitas minu kolleeg proua Stevens juba. kuidas teie konkreetselt eh, kasutate Eurojusti eh, eh, korrespondentide võrgustikku EPO huvides, et liikmesriigid, kes ei osale EPO töös, ei takistaks seda, aga samas, kuidas te üritate neid ka veenda ühinema EPO-ga ja vaadates teie elukäiku, kuidas te tagate, et et eh, see konkreetne struktuur eh, tagab, et EPPO-st saaks tõesti tõeliselt Euroopa amet, mida ei kammitse liikmesriigid. see on tõsi, et Euroopa delegaat, prokurörid on edasi prokurörid oma siseriiklikus süsteemis ja vastavalt volitustega, mis neil seal on, aga piiriülesed juurdlused äh, on alati toimunud ja on tõhusaid viise, kuidas neid korraldada. ühised üürimisrühmad äh, Eurojustis on olnud väga tõhusaks koostööinstrumendiks varasemal ajal aga kindlasti ka, kui EPPO määrus kohaldub, siis eh, Eurojust teeb EPPO-ga väga tihedat koostööd. see koostöö on selgelt kirjas EPPO määruses, on vaja vahetada informatsiooni anda infolast tuge, aga samas ka on võimalus kasutada eh, kontaktpunkte ja see on ülioluline, eriti suhtlemisel liikmesriikidega, kes EPO-s ei osale. nüüd rääkides EPO-s mitteosalevatest liikmesriikidest. ma arvan, et Euroopa peaprokurör peab äh, koostöökokkulepet äh, ka nende riikidega sõlmima, see on kirjas ka määruses ja üritada tuleb luua kontaktpunktid mitteosalevad liikmesriigid võib-olla ka liituvad EPO-ga seetõttu, et EPO osutub väga edukaks, see veenab neid liituma. Nad näevad, et EPO on struktuur, mis toimib, on tõhus ja töötab kõigi huvides, kaitseb Euroopa kodanike rahalisi vahendeid. Eva Jolie, palun Roheliste fraktsiooni nimel suur tänu. mina tahtsin öelda Laura Kövesile ja kõigile teile, kui uhke ma olen selle üle, et proua Köveši on täna siin, vaatamata sellele laimukampaaniale, mille tema valitsus on käivitanud tema vastu. ma tahan öelda, et me ei usu seda, mida nad räägivad ja minul on erilised põhjused äh, seda mitte uskuda, sest mina tean, mis toimub siis, kui te heidate äh, vanglasse mõne tähtsa isiku või äh, võimuringkondades juurdlusi läbi viite. ja ma tahaksin küsida Laura Kövesilt, milliseid meetmeid te plaanite rakendada, et tagada Äh, tulevaste kahtlusaluste inimõigused, kui teie sellel ametikohal olete? üks peamisi põhimõtteid, millele EPO tugineb, on põhiõiguste austamine äh, juurdlustes kindlasti on see prioriteediks kõikidele, kes EPPO töös osalevad. võin ka öelda, et kui ma olin DNA peaprokurör, siis tihtipeale tuli ette olukordi, kus mulle alluvad prokurörid vajasid öö, äh, öö, äh, korralekutsumist, kui nad rikkusid kahtlusaluste õigusi. kui EPOs peaks sellised juhtumid aset leidma, siis kui mõni Euroopa prokurör on põhiõigusi rikkunud, siis tuleb loomulikult meetmeid võtta ja järgmine samm oleks levitada seda informatsiooni kõikidele prokuröridele EPOs, tagamaks, et eh, sellised juhtumid ei korduks aga oluline on siin see, et Rumeenias prokuröride tegevus kuulub kohtunike range kontrolli alla ja see, kuidas nad käsitlevad äh, tõendmaterjale, on midagi, mida ka kontrollivad kohtunikud. kui ma olin DNA-s äh, prokurör, äh, siis Äh, alati, kui tekkisid küsimused tõendmaterjalidega või kui kohtunik kuulutas need meie tõendmaterjalid ebaseaduslikuks, siis me analüüsisime olukorda ja andsime informatsiooni edasi kogu struktuurile, et kõik see ei korduks. Grazie, eh, doktoretta eh.... suur tänu. proua Kövesi, ma olen siin minagi tahan oma täielikku toetust ja solidaarsust väljendada teile nende rünnakute puhul, mille objektiks te olete osutunud. ja te siin räägi-, viitasite Giovanni Falconele. minulgi on olnud temaga palju kokkupuuteid varasemal ajal. aga ma paluks ühte selgitust oma vastustest meie küsimustele viitasite te kahte auhinda, mille te olete saanud luure keskagentuurist aastal kaks tuhat üksteist ja kaks tuhat seitse. Teie tööd tunnustati teil selle eest, et te olete andnud tuge USA õiguskaitseasutustele. palun täpsustage, mida see tunnustus täpselt äh, tähendas, see oli aastal kaks tuhat seitse ja ka aastal kaks tuhat üksteist ja kaks tuhat kolm kuni kaks tuhat viis samuti. pentru întrebare suur tänu selle küsimuse eest. ma tahaksin teha ühe korrektiivi. Need ei ole auhinnad, mida Luure Keskagentuur jagab, vaid see agentuur, kes mm, kohaldab äh, õigust, nimelt äh, luuretalitus. Äh, ja nende eesmärgiks on kaitsta äh, Äh, esiteks kodanike turvalisust ja ohutust, aga teiseks ka USA valuutat ja mina prokurörina DNA-s menetlesin tervet rida juhtumeid, kus tegemist oli äh, võltsdollaritega. ja küberkuritegevuse juhtumeid oli meil samuti palju ja mina olin üks esimesi prokuröre Rumeenias, kes ka ebaseaduslikku kalapüüki äh, juhtumeid uuris. Eh, küberkuritegevus on samuti väga aktuaalne teema ja väga palju Rumeenia kodanikke on seotud selle kuritegevuse liigiga. samuti eh, ma tegelesin koolitusega ja eh, lõin võimalusi prokuröridele küber juhtumeid paremini menetleda ja tänu sellele ma sain USA luureteenistuselt eh, tunnustuse. Eh, ja tegelikult Rumeenias aast-, nendel aastatel esimest korda hakati tegelema IT-kuritegudega ja meil oli vaja kõigepealt koolitada meie prokuröre. ja mina olin tihedalt kaasatud sellesse töösse ja sellepärast ma saingi need kaks auhinda. ma ei saanud äh, mingit USA kodakondsust ega teinud koostööd luure keskagentuuriga, ehkki ma tean, et selle kohta on äh, palju ajakirjandusest olnud informatsiooni, aga need on valed. suur tänu, ütleb härra Ivan. proua Kövesi siin Euroopa Parlamendi ja meie kahes komisjonis eriti me räägime väärtustest, kohtusüsteemi sõltumatusest, nullsallivusest, korruptsiooni osas, sõnavabadusest, pressivabadusest, professionaalsusest ja kõrgest moraalist ja nii edasi. ka eh, nõukogu on andnud soovitusi selle kohta, et luuretalitused ei peaks kriminaaljuurdlustes osalema. aga need on lihtsalt tähelepanekud, eh, mis mul on ja esimene küsimus sellega seoses. kas on tõsi, et eh, kohtunike kõrgem kogu on öelnud, et DNA, mille eesotsas teie olite, mõjutas Eh, ühte juhtumit juur-, käsitlemist, mis teid otseselt puudutas ja kas on tõsi see, et Rumeenia luuretalitused osalesid ühisrühmades, mis kogusid tõendmaterjali teie juhtumites ja kas on tõsi ka see, et suur osa juhtumitest lõppes õigeksmõistmisega? kahe minutiga ma üritan teile põhjalikult vastata ja ka selgitusi jagada. jah, oli terve rida valesüüdistusi eh, nelja aasta kestel ja asi läks eh, kohtusse ja lõppotsus oli, et kõik need süüdistused tegelikult olid valed. Eh, neli aastat Äh, võttis selle asja juurde minema, võistsin esimese instantsi kohtus ja väga palju kohtunikke olid kaasatud sellesse juhtumisse ja mitte ühelgi hetkel äh, ei mõjutanud ma toimuvat, kõik toimus avalikkuse silme all. ja mi-, kõik äh, otsused olid mulle soodsad erinevatel tasanditel. kui nüüd CSM leiab, et mõnda kohtunikku mõjutati, siis meie justiitsinspektsioon äh, on läbi viinud uurimuse ja öelnud, et ühtegi kohtunikku mina ei mõjutanud. ja see aruanne, millele te vist viitate, on midagi Eh, millega tegeleb praegu kassatsioonikohus ja lõplikku otsust ei ole veel langetatud. ja on veel terve rida teisigi eh, teemasid, mida on käsitletud ja need puudutavad kolleege DNA-s, aga need ei puuduta mind otseselt. nüüd teie teine küsimus. Eh, tahaks korrigeerida teie avaldust. salateenistused ei pakkunud tõendmaterjali, nad ei olnud kaasatud kriminaalmenetlusse. jah, me tegime mõned pöördumised luuretarituste poole, see on ette nähtud ka meie seaduses. aga igasugune informatsioon äh, korruptsiooni kohta, kui mõnel asutusel see on, sealhulgas ka salatalitlusel on, nad pidid selle edastama DNA-le see on nii seadusega reguleeritud. prokurör nõuab seda informatsiooni ja pärast see kontrollitakse üle kohtuniku poolt. jah. kui te tahate veel kümme sekundit, siis palun. de patruzeci la sută de achitări este fals jah see, see nelikümmend protsenti õigest, õigeks mõistmisest, see ei ole tõsi, igal aastal õigeks mõistmiste määr avaldatakse. see on olnud kümme kuni kolmteist protsenti, te võib-olla viimasele aruandele viitate, mis ilmus sel nädalal, seal oli kolmkümmend kuus protsenti õigust mõistmisi, aga mina ei ole kuus kuud olnud DNA-s enam tegev ja tegelik õigus õigeks mõistmise määr on hoopis kolmteist koma kuus protsenti ja siin on suur vahe nende kahe vahel, kolmkümmend kuus protsenti ja kolmteist koma kuus protsenti. see puudutab ka oma ametiseisundi kuritarvitamist, mille eest õigeks mõistmisi oli kakskümmend protsenti inimestest, kes õigeks mõisteti, on tegelikult selle kolme protsendi hulgas, kelle tegevus on dekriminaliseeritud. rahvaparteilt mul on kolm nimetust siin. härra Guano, kas olete teie, härra Engel ja härra Raadev veel juurde? mul on kolm nime Rahvaparteist soovinud sõna. härra Ungarno, kõigepealt teie Uh, bună ziua, doamna Chiove, și mulțumesc pentru prezentare. Uh, Suur tänu selle tutvustuse eest. minul on järgmine küsimus. me oleme seda mitu korda kuulnud, aga ma pean siiski äh, küsima delegaatprokuröridega võib tulevikus tekkida probleeme. Rumeenia on välja pakkunud vähemalt kaks inimest sellesse rolli. Te oma kirjalikes vastutes ka viitasite sellele, siin võivad tekkida põhimõttelised probleemid. selline topeltsubordinatsiooni teema ja vastuolulised instruktsioonid, mida nad võivad hakata saama ja see on väga erakordne olukord, mis meil Rumeeniaga on. valitsus, kes teeb delegaatprokuröride kandidaatide kohta oma ettepanekud, on avalikult vaenulik teie suhtes. kuidas te selle probleemi lahendate? kuidas see mõjutab teie mainet? Teil tuleb koostada mingi sisemenetlus, kas sellest piisab? Äh, sisetegevuskord. Äh, kuidas te selle lahendate? Äh, need probleemid, mis sellest vastuolust tulenevad? suur tänu, et kordate seda küsimust, nüüd on mul võimalus selgitusi jagada selle väikese aja jooksul, mis minu käsutuses on, teen lühidalt. kui kõneks on delegaatprokuröride tegevus, siis kriminaalasjades juhised Äh, tulevad alati alalistelt kodadelt neile ja äh, prokurörid ja peaprokurör ja aseprokurörid äh, on need, kes tegelikult ülesandeid jagavad ja juhtumid jagatakse juhuslikkuse põhimõttel ja seda peab alati silmas pidama samuti toimub koostöö EPPO ja liikmesriikide asutuste vahel. seegi on määruses täpselt kirjas. ja tõsi, jah, e, Rumeenia valitsus on vaenulik, eriti minu isiku suhtes, aga ta ei tohiks olla vaenulik Euroopa asutuste suhtes, kus töötab vaid kaks-kolm prokuröri Rumeeniast. E, suhted on selged liikmesriikide asutuste ja EPPO vahel. ja loomulikult me võtame ka sisetegevuskorra äh, siseregulatsiooni vastu. aga selle kiidavad heaks Euroopa prokurörid kahe kolmandiku hääle enamusega ja loomulikult see dokument kujuneb meil aruteludes prokuröride vahel ja öö, äh, valitsusasutustega. ükskõik kui sõbralik või vaenulik mõni valitsus on, te peate prokurörina oma tööd tegema, tuginedes määruse sätetele. Maria Grapini sotsiaaldemokraatide nimel. suur tänu. jah, eh, erinevates liikmesriikides on äh, täitevasutuste ja justiits, teiste justiitsasutuste suhted väga erinevad. kuidas nüüd tagada ühtsus liikmesriikide vahel? ja te ei, väga täpselt ei rääkinud sellest varem. CSM on andnud teile vastusest teie staaži kohta. kuidas ikkagi selgida seda probleemi, probleemi, mis teil staažiga on ja kuidas eh, talitada nende valedega ja eh, ametikoha väärkasutamistega. Teid ju vabastati teie ametikohalt DNA peaprokuröri ametikohalt. kuidas te sellega toime tulete? Just uh, up until now there hasn't been any of these kind of exchanges, so just Nüüd seni meil ei ole selliseid omavahelisi arutlusid olnud ja ma palun, et äh, ka edaspidi äh, seda ei teeks äh, kandidaadi huvides. üks hetk, palun. ei ole lubatud, et sellised omavahelised vestlused toimuvad. eelmiseid kandidaati austati ja seda ei toimu, nii et palun ka antud kandidaadi puhul te jätaksite ära sellised omavahelised vestlused. suur tänu Euroopa peaprokuröri ja delegaatprokuröride aktiivne tegevus viiakse läbi vastavalt neile prioriteetidele ja eesmärgidele, mis on vastavas otsuses ära toodud ja vastavalt äh, äh, sisekorrale. nüüd ma ei ole teadlik sellest, mida CMS on öelnud, aga seadus äh, see, mis seadusesätetes on kirjas, ei ole kuidagi seotud sellega, milline on inimese ametikoha äh, koht. kõik saavad selle kas CMS-i kaudu või äh, siis justiitsjärelevalve kaudu, mina olen ainukene, kellele seda ei võimaldatud, on mitmeid teisi juhtumeid, kus seda on tehtud, aga minule ainukesena seda ei võimalda, kuigi see on äh, seadusega ette nähtud. Äh, niisiis äh, ma sain oma ametikohale ilma, et see vastav teenistuskraad oleks kindlaks määratud. ning kogu kogu selle protsessiga ei olnud minul mingit pistmist, põhiseaduskohus langetas otsuse ja minul ei palutud üldse neis menetlustes kuidagi osaleda, mul ei olnud võimalust ennast kaitsta, mul ei olnud võimalik seda otsust ka edasi kaevata ja seetõttu saatsin ma kaebuse Euroopa Inimõiguste Kohtule, mida praegu läbi vaadatakse. peame ära ootama, milline on kohtuotsus, kuid see kaebus puudutab põhimõttelisi küsimusi, kui eh, kas prokurörid Rumeenias saavad olla sõltumatud või mitte, kui eh, prokurör lahtakse lah-, lastakse lahti oma ametikohalt, siis tekib küsimus, kas see on põhiseaduskohtu, eh, see otsus, mida põhiseaduskohus peaks langetama. aitäh, kolleeg Mako, võib-olla on, suur tänu. mul on väga kahju et suur osa neist küsimustest, mida kolleegid on esitanud, ei puuduta mitte seda, mida teie saaksite EPPO peaprokurörina ära, saaksite teha, vaid puudutavad neid süüdistusi teie kohta. see on äh, kalja aja raiskamine, aga mina tahaksin küsida teilt, et kui tegemist on kõrgetasemeliste korruptsioonijuhtumitega, millega DNA on ka tegelenud teie sõnul, siis äh, kas saaksite sellest natuke lähemalt rääkida, näiteks mis puudutab süüdimõistvate otsuste arvu? ja veel oma töös te tekitasite poliitilist survet, me teame, et Rumeenias äh, ja ka teistes Ida-Euroopa riikides on sellised äh, poliitiliselt, selline poliitiliselt tundlik olukord. ja nüüd, mis puudutab Euroopa Liidu rahastust, siis sellega on suuri probleeme. selles Rumeenias ja sealses piirkonnas äh, on tõesti pettusi mm, saja, sadade miljonite eurode ulatuses niisiis, mis puudutab korruptsiooni ja poliitilist mõjutamist, siis võib-olla saate rääkida oma kogem-, kogemustest äh, sellise, selliste süstemaatiliste äh, pettuste vallas ja rääkida lühidalt oma tööst selles osas. aitäh, mis puudutab äh, seda kriminaaljuhtu, siis saan öelda nüüd seda, et ma olen süütu ja see, millest mind süüdistati, see puudutas siis isiku väljaandmist teisele riigile, kui soovite, võin sellest pikemalt rääkida, aga nüüd, mis puudutab süüdimõistvaid otsuseid DNA poolt, siis võin öelda, et eh, igal aastal esitati süüdistus umbes tuhandele süüdistatavale ja umbes sada mõisteti süüdi igal aastal. Eh, vabandust, üheksasada mõisteti süüdi igal aastal viie aasta jooksul oli siis äh, nende seas äh, üle kuuekümne kõrge ametniku, ministreid, senaatoreid, äh, erinevaid kõrgetel ametikohtadel olevaid inimesi. ja nüüd, mis puudutab süüstuse esitamist, siis nii DNA prokurörina kui ka Euroopa peaprokurörina ütleksin ma, et kui mõni poliitik üritab sekkuda menetlusse, siis teeksin ma selle alati avalikuks see oli minu meelest äh, tõhus meede alati. sest äh, see tagas selle, et inimesed ei üritanudki minult isegi küsida, et ma sekkuksin menetlustesse. veel mitmeid selliseid juhtumeid, kus üritati väljaspoolt äh, survet avaldada, iga kord, kui see juhtus, siis me astusime sellele vastu ja see mõjus. nüüd, mis puudutab pettuseid, siis äh, oluline ära märkida, et igal aastal tegeles DNA enam kui kahe tuhande sellise juhtumiga, me vaatasime Olavi aruande kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta ja varasemate aastate kohta Olav tegeles umbes kahesaja juhtumiga igal aastal. nii et võib-olla see võrdlus ei ole päris sobilik, kuid tahan siiski välja tuua, et nii paljude juhtumitega tegelemine tähendab, et äh, tekib väga suur kogemus seda tüüpi kuritegudega, eriti kui tegemist on Euroopa vahendite kasutamisega muul eesmärgil kui see, milleks nad tegelikult ette nähtud on või siis võltsdokumentide kasutamisega, et neid vahendeid saada või mis puudutab ähm, pettuseid ja korruptsiooni selliste vahendite saamiseks. me teame, mida kõike see endaga kaasa toob äh, ja kõnekatkestakse. jah, vabandan, äh, me peame tõesti ajapiirangutest kinni pidama, tegime seda ka eelnevate kandidaatide puhul. ja järgmiseks kolleeg Jõma Mikin sotsiaaldemokraatide poolt, viimane kõne Liiva poolt. suur tänu, lugupeetud kandidaat, minu küsimus on, mis puudutab keerukaid äh, piiriüleseid äh, juhtumeid Äh, siis kas teil on kogemus selliste juhtumitega, kus siis tuleb kaasata mitmete erinevate liikmesriikide asutusi, milline võiks olla EPO pakutav lisandväärtust? ja kuidas näidata seda lisandväärtust neile liikmesriikidele, kes praegu ei ole Euroopa prokuratuuri liikmed ja kuidas me saaksime neid julgustada tulevikus sellega liituma, suur tänu! Mulțumesc, da, Direcția Națională Anticorupție a... suur tänu, jah, DNA ehk korruptsioonivastane amet eh, tegeles mitmete eh, piiriüleste juhtumitega ja meil olid eh, ühised meeskonnad, võin öelda, et kaheteistaastase kuu jooksul jooksul oli meil kaheksateist taotlust teistelt liikmesriikidelt õigusabiks. meil oli võimalik konfiskeerida varasid teistest liikmesriikidest ning külmutada kontosid. iga sellise juhtumi puhul olid ka kohtupädevuse konfliktid, me üritasime alati need lahendada EPPO puhul on olemas seadussätted, mille kohaselt kõik need tõendid, mis on, mida hallatakse äh, liikmesriigi territooriumil, nende tõendite puhul peavad kehtima vastava liikmesriigi seadused. nüüd EPO lisandväärtus tuleb just siin välja, toimub teabevahetus ja on üks ühtne lähenemine Euroopa tasandil. tegemist on esimese korraga, kus meil on võimalik luua selline äh, struktuur, mille abil on võimalik uurida pettusi, mis puudutavad Euroopa vahendeid, meil oleks üks sidus lähenemine sellele. ja veel üks eelis on see, et tõendeid on võimalik hallata vastavates liikmesriikides. eriti, mis puudutab piiriüleseid juhtumeid ja meil toimub ka kiire teabevahetus. veel üks EPPO eelis on minu silmis see, et kui vaadata neid erinevaid juhtumitüüpe, millega me tegeleme, siis on meil võimalik kiiremini selgeks teha probleemid ja nõrkused neis menetlustes, mida kasutatakse Euroopa vahendite jagamiseks. ma arvan, et on täiesti tõsi, et pettus Euroopa rahaliste vahendite puhul on midagi, mida tuleb mitte ainult uurida, vaid seda tuleb ka ennetada. kui analüüsida neid juhtumeid, millega tegeleme, siis sellest oleks väga suur abi ja vielen Dank. suur tänu. eelarve kontrolli komisjoni poolt võin öelda, et me tunneme teid väga hästi. Te andsite meile suure usalduse Rumeenias ja Rumeenia õigussüsteemi, et olete võimelised pettusejuhtumeid uurima. ja ma tahan juba praegu öelda, et me oleme näinud, et kõik kandidaadid on väga kvalifitseeritud, aga te olete, teie olete nende hulgas kõige noorem ja samas väga äh, suurte teadmistega, see on näha, mul on mul on tegelikult kahju, et te ei teie, teil on nii palju tööd olnud just selles vallas. ja minu küsimus on see, eh, mis puudutab haldusjuurdlusi, siis eh, milline oleks EPPO roll neist, kuidas peaks Olav eh, ennast muutma, mina olen Olavi määruse raportöö, kui teil on mingeid soove selles osas, siis, siis võite ka sellest mulle teada anda. suur tänu! Așa cum am spus, am colaborat cu Olaf. Nagu öeldud, tegin tihedat koostööd Olefiga ning äh, haldusmenetluste ülesanneks oli äh, viia läbi esimesed sammud kriminaaljuurdlustes. Olafi roll oli väga oluline, vähemalt äh, nende juurdluste puhul, millega mina tegelesin ja Olafi kogutud tõendid siis kasutati kriminaaljuurdluses äh, süüdistatud kuusteist osapoolte puhul. nüüd, äh, mis puudutab Olafi ja EPPO koostööd, siis ma arvan, et see peaks piirduma teabevahetusega, see on väga oluline. Need uurimised, mida viib läbi EPPO, neid ei tohiks duubeldada Olafis. Need prioriteedid, mis on määruses ära toodud, peaksid olema sellised, et, et et äh, kui EPPO tegutseb, kui juurdlus on avatud, siis äh, Olav ei saaks paralleelselt avada haldusmenetlust, kuid Olav saab äh, muidugi aidata pettuste vältimise puhul Euroopa Liidu rahaliste vahendite kasutamisele ja saab aidata nende liikmesriikide puhul, kes ei osale Euroopa prokuratuuris aitäh, kolleeg Jüri Sender, palun. suur tänu. suur tänu, proua Küvasi. ka mina leian, et on väga kahetsusväärne, et äh, olete sellise surve alla sattunud. see, mida meie Hispaanias kogeme Kataloonia puhul äh, ja selle puhul, kuidas prokuratuur sellega ümber käib, me, me näeme, milliseid raskusi see kaasa toob, aga sellega tuleb kuidagi toime tulla. ma näen teie elukäigust, et kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal saite muuhulgas medali või tunnustuse Zeidleri sihtasutuselt, see on CSU Saksamaa kristlike äh, Mm, äh, demokraatide sihtasutuste poolt sihtasutuse poolt antav tunnustus, kindlasti see ei tee ka teie äh, elu nüüd lihtsamaks. Äh, et ja, ja, ja ma tahaksin küsida, et kuidas te kavatsete äh, kujundada koostööd teiste äh, liikmesriikide prokuratuuridega. Toote oma elu käigus ka välja, et olete eelkõige äh, just Rumeenias töötanud. Äh, nüüd võite muidugi vastata ka inglise keeles, kui soovite. tõlge on olemas. Îmi voi apăra independența prin rezultatele pe care le-am avut până acum. Ähm, ma kavatsen muidugi nende ma kavatsen muidugi ähm, ähm, selle institutsiooni sõltumatust igati kaitsta. Teil on muidugi õigus rääkida äh, oma emakeeles, aga vastan siiski inglise keeles. nüüd äh, minu tulemused ähm, räägivad enda eest. ma olen alati äh, seisnud sõltumatuse eest. me oleme äh, oma meeskonnaga alati uurinud kõigi erakondade kõigi pareedi liiget, me ei ole keskendunud ühele konkreetsele poliitilisele erakonnale, me oleme uurinud inimesi, kes on jõukad, kes on äh, Äh, kes on kõrgetel ametikohtadel, kuid kuna me oleme olnud sõltumatud oma töös, siis on meil olnud võimalus läbi viia need menetlused ja alati on oluline välja tuua, et me oleme tuginenud õigusele. praegusel hetkel äh, on näha püüdeid meie sõltumatust piirata. minu jaoks on üks eeldusi korruptsiooni uurimiseks kõrgel tasandil äh, selleks, et uurida finantspettusi Euroopa rahastuse puhul. et selle eelduseks on olla täi-, tuleb olla täielikult äh, sõltumatu. nüüd teie viimase küsimuse kohta, kuidas ma kavatsen teha koostööd äh, teiste liikmesriikide prokuratuuridega. ma olen juba öelnud, et oma kolleegidega oleme teinud koostööd neljateistkümne äh, äh, prokuratuuridega ning ma olen ka Euroopa Komisjoni ähm, ülesandel teinud või tegutsenud ka Montenegros äh, näiteks, kuna minul ja mu kolleegidel paluti just nende seadusandlust analüüsida ning koos kolleegidega olen ka mitmetel koolitustel osalenud teate, ka mina olen inimene, ma ei ole täiuslik, ma olin äh, küllaltki närviline täna ja sellepärast ma olen otsustanud äh, äh, täna rääkinud oma emakeeles. ma oskan inglise keelt, suudan rääkida inglise keeles, ma oskan ka prantsuse keelt. kui see on teile oluline, siis äh, võin rääkida inglise keeles, kuid palun mõistke, et äh, tegemist on nii minu kui minu kolleegide jaoks väga äh, tähtsa päevaga. aitäh! kolleegin Makovai, bitte. proua äh, Makovai. proua Makovai. Monikal on sõna. suur tänu ma jätkaksin küsimusega, mille ma esitasin. kui ma võtsin sõna libe komisjoni liikmena, nüüd ma esinen eelarve kontrolli komisjoni nimel. Te rääkisite sellest, et, et te tunnete hästi kõiki neid pettuse juhtumite tüpoloogiat. ma loodan, et te saaksite ähm, lähemalt rääkida, mis on tüüpilised tunnused sellistele petujuhtumitele? ja sellest, kuidas Olav jätkab oma tööd, äh, ühenduse eeskirjade rikkumise uurimisel, sest mitte kõik rikkumised ei seondu pettustega ja ma nagu jätkan proua Kressle poolt esitatud küsimus. kas Olav jätkab ka edaspidi selliste eeskirjade rikkumise uurimist? kui me räägime pettusjuhtumiste tunnustest, siis üldiselt Äh, see puudutab seda, kuidas ühenduse rahalisi vahendeid kasutatakse teistel eesmärkidel, kui nad on eraldatud, kasutatakse võltsitud või mittetäielikke dokumente, et saada Euroopast raha. ja on olnud väga palju olukordi Rumeenias ja ka olukorda, kui teatud äh, äriühingud mis spetsialiseeruvad selliste võltsdokumentide loomisele, mille alusel taotleda ühendusest rahalist toetust. tegelikult teevad seda raha eest ja oli olukordi ka, kui ametnikud said altkäemaksu või muid hüvesid selleks, et soodustada ühenduse raha taotlemist. ja siis teistes olukordades oli tegemist äh, riigihangetega või Euroopa rahade kasutamisega. Äh, teatud fondid said kasu äh, ühenduse fondidest ja siis nad rahastasid nii-öelda vahendusfirmasid, mis lõid siis teatud piiranguid teistele äriühingutele, takistamaks äh, nende juurdepääsu Euroopa rahadele. mis puudutab Olafit, siis äh, mitte kõik Olafi poolt uuritavad juhtumid ei puuduta pettusi, äh, on olemas Olafi pool juhtumeid, kui tuvastatakse eeskirjade rikkumist, siis vastavalt Euroopa prokuratuuri määrusel EPO suunab vastavad juhtumid Olafile ja hoiab sidet ka riiklike vastavate ametiasutustega Äh, proua Kriisbeck, suur tänu, esinaine. mina võib-olla kõrda, kalduksin kõrvale sellest olulisest arutelust äh, raskuste teemal äh, ja sõltumatuse põhimõtte austamisest ja tuleksin tagasi Euroopa prokuratuuri kui sellise juurde Äh, meie fraktsioon on alati pooldanud tõhusaid Euroopa Liidu vahendeid, eriti prokuratuuri jaoks, sest prokuratuur on teatud mõttes hübriidse struktuuriga. Äh, kuid juhtimine on detsentraliseeritud. kuidas te iseloomustaksite äh, prokuratuuri toimimist teabevahetusel ja kuidas te tagate sujuva toimimise prokuratuuri kahe tegevussuuna vahel? no see kujuneb tõeliseks väljakutseks eh, peaprokurörile, tagamaks eh, prokuratuuri toimimise ühtse meeskonnana, kuid ma olen sellega harjunud, sest DNA-l oli samuti ka keskne struktuur ja kohalikud struktuurid ja Euroopa prokuratuuri määrus äh, annab teatud eelised ka peaprokurörile, sest on olemas alalised tegutsevad kojad ja siis on delegaatprokurörid, äh, mis on siis nagu lüliks Äh, keskse struktuuri ja delegaatprokuröride vahel. Äh, asi taandub kommunikatsioonile, mis on äärmiselt oluline. on vaja luua ka sisekorra eeskirjad, äh, mis tuleb heaks kiita ka Euroopa prokuröride nõukogu poolt ja tuleb välja töötada kommunikatsioonisüsteem, mis oleks kiire vastavalt prokuratuuri määrusele. selleks on vaja korraldada juhtumite menetlemise süsteem mis annab meile võimaluse igal ajal hetkel teada saada, milliseid asju uuritakse ja milliseid asju tuleb arutada, millise prokuröriga. ja see on oluline, et valitseb seos alaliste kojade ja delegaatprokuröride vahel. rääkides teabevahetusest, see peaks toimuma kiiresti institutsioonide vahel, see on EPPO üks eelistest ja alalise kojade poolt langetatud otsuseid näiteks menetluse algatamise kohta mingi juhtumi puhul äh, on määratud kolme päeva peale. see tähendab seda, et see on tähtaeg, mille jooksul tuleb kiiresti tegutseda. Äh, härra Javor, suur tänu, esinaine, suur tänu proua Köveši, et te tulite taas meie ette. ma tahaksin pöörduda proua Makoveebi tõstatatud küsimuse juurde, asjaolu juurde, et enamik ühendusi rahalisi vahendeid kulutatakse äh, Ida-Euroopa riikides. Te olete ainuke kandidaat sellest piirkonnast ja nagu te juba tõestasite, teil on väga suured kogemused selles osas, kuidas süsteemselt võidelda korruptsiooniga. Ähm, korruptsioon on mõnikord probleemiks Ida-Euroopa riikides. Ähm, mida te ette võtta siis, kui poliitiline masinavärk või maffiagrupeeringud äh, haaravad enda valdusesse Euroopa rahalised vahendid? kuid kuidas te kavatsete kasutada oma kogemusi äh, Euroopa prokuratuuri juhtimisel, äh, mis annab teile alust äh, oletada, et Euroopa prokuratuur saab olema palju tõhusam selles võitluses võrreldes teiste Euroopa institutsioonidega. Uh, ma ei arva, et meil peab olema juba ette läbimõeldud mõtted, kui minust saab äh, EPPO juht ja kui ühes riigis on rohkem pettuse juhtumeid kui teises, seda me saame statistiliste andmete põhjal teada. kuid samas on ka teatud avastamata kuritegude määrad olulised. olles uurinud rohkem kui kaks tuhat juhtumit äh,, Euroopa rahaliste vahendite pettustega seotud, ma tunnen neid juhtumeid väga hästi, kuid äh, need õigussüsteemid on erinevad liikmesriigiti. ja see, kuidas inimesed väärkasutavad Euroopa rahasid, on tegelikult väga sarnane. seega EBA peab kujundama strateegia äh, ja seadma prioriteedid selliste juhtumite vastu võitlemisel ja kui teatud riikides need pettuste arv on kõrgem ja te mainisite Ida-Euroopa riike, siis kui te olete tutvunud Olavi aruannetega, kas te teate, mis seal toimub ja mida Euroopa institutsioonid on avastanud, kuid äh, arvnäitajad mõnikord osutavad sellele, et äh, sellest Euroopa Liidu rahade pettusjuhtumid on muutunud süsteemseteks ja EPPO ülesanne ei ole mitte ainult uurida keerulisi asju äh, Äh, mis on seotud sadade miljonite käibemaksupettusega, vaid välja selgitada ka need juhtumid, äh, kui on tegemist väikeste summadega, siis need pettused on korduvad ja on oht, et see muutub süsteemseks tegevuseks äh, DNA, kus ma töötasin viimased viis aastat ja kui te vaatate DNA töö tulemusi, siis te näete, et see on väga asjakohane ka ühenduse rahaliste vahendite pettustega ja ma usun, et minu kogemusi ma saan väga kasulikult kasutada ära ka EPPO töös härra Omarži, palun. suur tänu, proua Köveši. Te olete vastanud juba ka paljudele küsimustele. ma tahtsin oma poolt lisada, et meie seas on palju neid, Äh, kes äh, ei allu sellele laimukampaaniale, mis on teie vastu suunatud. me tunnustame teie julgust. ka teie koduriigis võib-olla vähemal määral on äh, prokuröre laimatud, rahukohtunikke laimatud. ja selles mõttes prokurörid ja rahukohtunikud on sarnased. kui nad töötavad hästi, Äh, siis täitevvõimu esindajad ei ole rahul. aga mul on küsimus. praegu me koostame teksti äh, hoiatussüsteemi kohta, äh, mis on oluline äh, kuritegude paljastamisel ja eeskirjade rikkumise puhul. kui me räägime seadusrikkumistest teatajatest, need, need viljapuudest, kas sellised inimesed ei peaks olema EPPO kaitse all, äh, kuid see tekst ei ole veel täiskogusse jõudnud? jah, ma tunnen väga hästi seda vilepuhja seadustest tea-, seaduserikkumiste teatajate mõistet. Rumeenias on vastava seadusepügalgi vastu võetud ja neile osutatakse kaitset ja selle kohta on väga selged reeglid paika pandud. see toimib Rumeenias. kuid otsus äh, sellise sisuga direktiivi vastuvõtmine ühenduse tasandil äh, on kaasotsustajate teha. prokurörina ma võin avaldada vaid arvamust, mis on kasulik ja mis mitte, kuid otsus tuleb äh, kaasseadusandlate poolt. Rumeenias on meil selline seadus, mis toimib hästi ja ka DNA-s me töötasime selliste isikutega. kolleeg Peter. tänan, proua esinaine. mul on küsimus, mis puudutab äh, prokuratuuri töö hindamise raamistikku. kas te arvate, et Euroopa prokuröri, prokuratuurile loodud tingimused on piisavalt selleks, et äh, tõhusalt äh, uurida ja kohtu alla anda finantskuriteod? selle määruse vastu või võtmise vajadus ja Euroopa prokuratuuri loomise vajadus on kirjas äh, meie aluslepingu artiklis kaheksakümmend kolm, kui ma ei eksi. tulen tagasi selguse äh,. EPPO volituste laiendamise üle otsustavad ka seadusandjad praegu on väga raske otsustada jah, et kui midagi juhtub, siis tuleb neid volitusi laiendada kui me räägime näiteks Euroopa äh, fondide väärkasutusest või pettusest, terroristlike äh, äh aktsioonide rahastamiseks, siis me vajame EPO-d. kui me räägime aga teistest olulistest väärtustest, siis mul on praegu öelda, et, et vaatame, kuidas EPO hakkab töötama ja siis hiljem otsustame selle üle. kuid igal juhul ka seadusandjad peavad selle otsustama. aga kui ma saan selle võimaluse sii-, töötada selles ametis, siis ma hakkan analüüsima nagu kuritegude tüpoloogiad, mustrid, kuidas neid sooritatakse. ja kui ma leian seose pettuste, finantskuritegude ja teiste raskete kuritegude vahel, nagu näiteks organiseeritud kuritegusid, terrorism, kui ma suudan tuvastada seose nende vahel ja sellega seoses tekib vajadus laiendada ka EPPO volitusi või sisse viia teatud muudatused, siis sel hetkel me saadame oma seisukoha, arvamuse ka seadusandjale. EPPO ei koosta seadusi, me koostame oma ekspertarvamusi ja oluline on äh, suuta luua ka vastavaid äh, arvamusi, kui äh, kas seadusandja seda meilt küsib. suur tänu selle huvitava kuulamisest, ütleb proua Kreesle. me soovime teile edu, mis puudutab eelarve kontrolli komisjoni liikmete, me jätkame oma koosolekut pärast selle kuulamise lõppu kolleegid, ma palun hetkeks tähelepanu. veel üks hetk aega, ma selgitan ma mõlema komisjoni jaoks, me täname proua Kövešit osalemise eest kuulamises. kolleegid, palun tähelepanu hetkeks ma tahtsin öelda härra Kovešin, et pärast seda kuulamist me anname omapoolse äh, hinnangu sel kuulamisele kõikidele kandidaatidele ja saadame selle ka president Tajanile ja esitame selle äh, ka eelarve kontrolli komisjoni liikmete arvamuse nagu progresslete. suur tänu ka meie komisjoni poolt ja pärast seda, kui te lahkute, on mõningad teadaanded oma kolleegidele Ko. kolleegid, enne kui te lahkute mõlema komisjoni jaoks menetlus saab olema järgmine. mis puudutab tänaste kuulamise analüüsi, siis eh, kont komisjon eh, analüüsib seda täna pärast, eh, täna õhtul, proua Kressler räägib sellest. kolleegid, kolleegid, kakskümmend sekundit tähelepanu, palun. proua Kressler saadab oma hinnanguga kirja. mis puudutab libekomisjoni, koordinaatorite koosolek toimub homme hommikul hommikul kell üheksa. ja erakorraline koosolek toimub kell üksteist ja siis toimub hääletus, seega erakorraline libekomisjoni koosolek. me teavitame ka neid, kes täna ei osalenud libekomisjonil ja kohtumine toimub ka seitsmendal märtsil, kuid homme on erakorraline koosolek. kas on küsimusi? proua Kressle, kas te soovisite midagi lisada? kontkomisjoni koosolek jätkub siin, tänan teid tähelepanu, vastupanuvõime eest täna õhtul.